Good afternoon. Good afternoon, dear colleagues. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. võtke palun istet ja tehke seda vaikselt. Yes. Good afternoon, everybody. jah, hakkame pihta, tere õhtust teile kõigile täna ja homme toimub meil jällegi Kodanikuvabaduste komisjoni koosolek. kõigepealt kinnitame päevakorra, siis äh, tulevad esimehe teadaanded ja pärast seda on meil ka kohe esimene külaline Euroopa Komisjonist. räägime eduaruandest Euroopa rändetegevuskava rakendamise kohta. kõigepealt aga päevakorra kinnitamine päevakorra projekti on tehtud mõned muudatusettepanekud, punkt üksteist, mis puudutab piirihalduse rahastamisvahendi loomise integreeritud piirihalduse fondi osana. see on siis homme. lingvistiline profiil, see on teil ka ees, kõik keeled on olemas, välja arvatud iiri keel ja horvaatia keel siis delegeeritud ja rakendusaktid, vastu võetud äh, rakendusaktide nimekiri on teile meie uudiskirjaga edastatud. tähtaeg muudatusettepanekute ja vastuväidete tegemiseks on paika pandud ja homme toimub meil elektrooniline hääletus nii et andke siis teada, et homme on vaja elektroonilisi hääletuskaarte selleks, et hääletada üksteist kolmkümmend. nüüd aga esimene päevakorrapunkt, eduaruanne Euroopa rände tegevuskava rakendamise kohta. kõigepealt kuulame ära meie külalise meil on hea meel, et olete täna siin kohal, Michal Schotter, rände ja kaitseküsimuste eest vastutav direktor DG Home'ist, Euroopa Komisjonist ja me oleme palunud, et komisjon esitleks eduaruannet. komisjon on meile pidevalt andnud infot Euroopa Liidu tegevuse kohta sellest ajast saati, kui tegevuskava kahe tuhande viieteistkümnendal aastal avaldati. see on nüüd natukene eriline arvamuste vahetus, sest tegemist on viimase arvamuste vahetusega enne uue komisjoni kolleegiumi töö ülesvõtmist. kogu töö ei ole veel ära tehtud, meie ühine varjupaigasüsteem ei vaja mitte ainult rakendamist nõukogu on nüüd äh, vastuseisu lõpetanud selleks, et me saaksime kaitsta inimesi, kes vajavad meie kaitset. ja meil on vaja siin õiguslikud koridorid luua, rändekoridorid nii kõrge kvalifikatsiooniga inimeste jaoks kui ka teiste tulijate jaoks, sellepärast kuulame ära külalise ja siis saame seda küsimust arutada. meil on üks tund ette nähtud, nii et ma teeksin ettepaneku, et härra Schotter võiks järgmised kümme minutit meile eduarannet tutvustada selleks, et küsimusi esitada soovivad saadikud saaksid seda ka teha. palun, teil on sõna. aitäh, esimees kõigepealt suur tänu, et kutsusite mind esitlema oktoobrikuist eduaruannet Euroopa rände tegevuskava rakendamise kohta. nagu te juba ütlesite, tegemist on erilise olukorraga, sest vaatame, milliseid põhilised edusamme on tehtud alates äh, aastast kaks tuhat viisteist ja samal ajal keskendume rohkem ka nendele sammudele, mida on Euroopa Liidu tasandil tehtud pärast viimase eduaruande avaldamist taas, märtsis siis kaks tuhat üheksateist. milline on siis olukord erinevates rändekoridorides? kõigepealt üldine olukord kõikides koridorides. nagu siin aruandes öeldakse, me oleme tagasi pöördunud kriisieelsesse olukorda, oktoobris kaks tuhat üheksateist oli saabujate arv üheksakümmend kaks protsenti vähem võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist. nüüd aga, kui vaadata spetsiifilisemalt olukorda ida ja lääne osas Vahemerel, siis kuigi me oleme näinud, et ida osas Vahemerel just Küprosele ja Kreekasse jõuab üha rohkem inimesi ja ka sealt edasi siis Lääne-Balkani riikidesse. seitse tuhat nelisada inimest. Äh, Vahemere lääne koridoris on inimeste arv kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal päris palju vähenenud. umbes kakskümmend seitse tuhat kolmsada inimest kolmanda novembri seisul. nii et Vahemere Rääne osas on saabujate arv võrreldes eelmise aastaga viiskümmend protsenti vähenenud. eelmisel nädalal minu peadirektor rääkis teie ees erilisest olukorrast Kreeka saartel. Kreeka on tõesti olnud juba mitmeid aastaid suure rändesurve all. nagu me teame, Kreeka probleemid rände haldamises ei puuduta mitte ainult Kreekat, tegemist on üle-euroopalise probleemiga. ja seega on meil vaja ka vastata Euroopa Liidu tasandil nendele probleemidele. meil on vaja kiiresti vähendada survet Kreeka saartele ja parandada äh, sisserändajate ja varjupaiga taotlejate olukorda laagritest äh, väga tähtis on laagrite vastuvõimet suurendada, samal ajal aga pagulasi viia maismaale ning samal ajal me jätkame Kreeka ametivõimude toetamist just selle olukorra parandamisel. eriti kui mõtleme, et talv on ukse ees. varjupaiga menetluste lihtsustamisega on ka võimalik äh, kiirendada taotluste läbivaatamist ja lükata tagasi need, kellel pole mitte mingit õigust siia jääda ja sellepärast on komisjon nüüd ka täpselt jälginud äh, Kreeka uut seadusandlust varjupaiga andmise kohta. me teame, et Kreeka parlament kolmekümne esimesel oktoobril võttis selle seaduse vastu ja esimesel novembril ka see kohe avalikes teadetes avaldati ja kui me ootame veel praegusel hetkel ametlikku ratifitseerimist, enne kui komisjon saab hakata selle seaduse kooskõla Euroopa Liidu raamistikuga kontrollima, on komisjoni teenistused juba hakanud seda teksti läbi vaatama, hoolitsemaks selle eest, et see oleks täielikult kooskõlas Euroopa Liidu õigustikuga. muidugi meil on hea meel, et paika on pandud eesmärk menetlusi tõhusamaks muuta selle seadusega, aga samal ajal me siiski soovime, et põhiõigusi ja nende kaitset ei ohverdataks selle seadusega. nüüd äh, Vahemere keskosa, keskmine koridor. hoolimata sellest, et äh, Maltal on üha rohkem inimesi tulnud esimese novembri seisuga kolm tuhat ükssada ehk siis kakssada protsenti rohkem kui eelmisel aastal sama perioodil. üleüldiselt äh, siiski äh, Vahemere äh, keskmist koridori kasutatakse vähem, umbes kolmteist tuhat saabujat, umbes nelikümmend, nelikümmend protsenti vähem kui siis aasta tagasi. nii et keskmises koridoris olukord on palju parem kui aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist. üks asi on rääkida saabujatest, teine asi on aga rääkida survest varjupaigasüsteemile. mis puudutab varjupaigataotlusi, siis kogu Euroopa Liidus oleme näinud olukorra stabiliseerimist. keskmiselt on taotluste arv kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal palju vähem kui aastatel kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist kriisi kõrgajal, aga keskmiselt siiski esitatakse rohkem taotlusi kui enne kriisi puhkemist. nii et nii palju siis taotluste kohta. nüüd äh, ebaseaduslikud piiriületused. me oleme näinud, et äh, selliste piiriületuste arv kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal kolmekümne esimese oktoobri seisuga on sada kolm tuhat ehk kõige madalam number viimase viie aasta jooksul. kui nüüd vaadata tagasi saavutuste peale, siis viimastel aastatel Euroopa Liit on kollektiivselt paika pannud terve rea rahastusvõimalusi selleks, et ähm, varjupaigasüsteemi toimima panna. me oleme uuesti loonud tingimused usalduse loomiseks. me peame aga jätkama oma jõupingutusi ja konsolideerima ka oma õiguslikke poliitikaid ja raamistikke. me oleme tegelikult äh, tugevama varjupaiga haldamise süsteemi välja töötanud, see põhineb nüüd solidaarsusel ja liikmesriikide toetusel. osa sellest äh, raamistikust on siin koostöö kolmandate riikidega, näiteks Euroopa Liidu Türgi kokkulepe. eelmisel nädalal peadirektoril oli võimalus teiega sellest rääkida me jätkame äh, sellest hoolitsemist, et Euroopa Liidu Türgi kokkulepet rakendatakse, aga see tähendab seda, et mõlemad pooled peavad pingutama. ma räägiksin Türgi äh, pagulaste rahastust, see on suurepärane võimalus, kuidas äh, toetada pagulasi, üheksakümmend seitse protsenti kuuest miljardist, mis on eraldatud sellele rahastule, on ka öö, Äh, konkreetsete projektide jaoks äh, välja kuulutatud ja üle poole sellest rahast on ka juba kulutatud. väga tähtis on siin lastele koolihariduse andmine, keeleõpe. peale selle on ka vaktsineerimisprogramm äh, ja ka arstiabiprogramm nende vahenditega käima lükatud. mis puudutab rahastust üleüldisemalt, siis Euroopa Liit on väga palju toetanud äh, ja raha on tulnud kõikidest liikmesriikidest. eriti aga tahaksin rääkida ka Kreekale antavast abist, mis on kaks koma kaks miljardit olnud aastast kaks tuhat viisteist ja kõigest natukene aega tagasi, septembris kaks tuhat üheksateist, kaheksa miljonit anti äh, kahele hädaabiprogrammile, mis puudutab rahvusvahelist äh, rändeorganisatsiooni, see puudutas just ähm, Kreekal maismaal varjupaikade avamist ja hoolitsemaks siis selle eest, et äh, laste õigused oleksid tagatud. nagu öeldud, kõike pole veel saavutatud ja kui me räägime siin ühisest varjupaigasüsteemist Euroopa Liidus, siis me ei ole olnud Euroopa Liidul võimelised kokku leppima äh, õigusloomelises raamistikus. me oleme teinud edusamme viies äh, ettepanekus seitsmest, ma tean, et Euroopa Parlament on ka siin oma töö ära teinud, aga me ei ole veel saavutanud neid eesmärke, mis püstitasime. on täiesti iseenesestmõistetav, et komisjon enda poole pealt jätkab tööd leidmaks ühist alust äh, õiglasemale ja tõhusamale varjupaigasüsteemile aga tahaksin siiski toonitada, et edusamme on tehtud, me oleme tõesti turvalised ja õiguslikud koridorid loonud nendele, kes äh,, äh kellel on õigus äh, rahvusvahelisele kaitsele, see on viimaste aastate edulugu ja ka ümberasustamine on olnud päris äh, edukas, kuuskümmend kolm tuhat inimest aastast kaks tuhat viisteist on ümber asustatud ja see tegevus jätkub. komisjon soovib ka kahe tuhande kahekümnendal aastal ümberasustamisega jätkata ja liikmesriigid on kinnitanud ka oma kohustust seda teha ja meile on lubatud vähemalt kolmteist tuhat inimest ümber äh, paigutada ja meil on nüüd vaja lihtsalt nendeks ümberpaigustatud, paigutamisteks raha leida. ja mis puudutab nüüd tagasisaatmist ja tagasipöördumist, tegemist on tõesti väga põhjaliku küsimusega, sellepärast on mul ka natukene rohkem aega vaja nüüd tagasisaatmised ja tagasipöördumised. kahekümne kolme riigiga on meil tagasisaatmislepingud ja Euroopa Liit pingutab selleks, et tõhusalt inimesi tagasi saata, aga aruandes öeldakse, et rohkem tööd on vaja ära teha selleks, et parandada ka üleüldiselt eh, tulemusi. meil on Euroopa Liidu viisakoodeks, millega on võimalik eh, partnerriikidega lähenemisi kooskõlastada. ja veebruaris kaks tuhat kakskümmend hakkab see viisakoodeks siis kehtima, nii et arvestage sellega tulevikus. peale selle on meil ka meetmed äh, pagulastega kaubitsemise lämmatamiseks äh, ja nende ärimudelite õõnestamiseks. tahaksin meenutada teile siin aruannet äh, Ehm, mis puudustas siis Euroopa Liidu rahastatud ühisprogrammi ja samamoodi ka on loodud Europolis eraldi osa, mis äh, tegeleb just inimkaubitsemisega ja aitab liikmesriike uurimist äh, intensiivistamisele. meil on ka operatiivsed partnerlused äh, kolmandate riikidega ja detsembris kaks tuhat kaheksateist ülemkogu kinnitas need meetmed ka mis puudutab välispiiride kaitset, siis äh, piiri- ja rannavalve äh, rannavalvega jätkatakse integreeritud piirikaitsepoliitikat. väga tähtis on siin Euroopa piiri- ja rannavalve loomine, mille alusmäärus võeti vastu aastal kaks tuhat kolmteist ja teises etapis äh, soovitakse toetada piiri- ja rannikuvalvet Äh, antakse abi liikmesriikidele ning samamoodi on ka Rannavalveamet äh, loomisel. seda kõike on tehtud aastast kaks tuhat kuusteist. tänu Euroopa Parlamendi jõupingustustele oli meil võimalik läbi viia ka alusmääruse reform selleks, et äh, ametitööd tõhustada. meil on kümme tuhat inimest ja ka üha rohkem oleme saanud tehnilist varustust soetada sellele ametile ning nüüd, kui see määrus detsembris jõustub, õnnestub meil ka teise reform, teine reformilaine ametis läbi viia. seda selleks on ette nähtud ka tegevuskava ja nagu öeldud, väga tähtis oli siin, et meil oleks need kümme tuhat inimest kõigepealt tööle võetud. nüüd Liibüa, mis huvitab teid väga, nagu ma tean. täpselt samamoodi nagu ka komisjoni olukord Liibüas on ikka veel murettekitav, meil on vaja siin kõige haavatavamate inimeste evakueerimist kiirendada, peame lihtsustama vabatahtlikku tagasipöördumist ja äh, ka äh, ümberasustamist. kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast on tehtud koostööd Liibüaga ja viienda novembrini kokku neli tuhat kakskümmend neli inimest, nende hulgas ka alaja-, saatjate alaealised on evakueeritud. nii et kui seda kõike nüüd kokku võtta, siis ma tõesti arvan, et viimastel aastatel oleme teinud suuri edusamme aga olukord on siiski veel keeruline, geopoliitilised arengud on endaga kaasa toonud uusi probleeme, tahaksin siin just välja tuua selle, mis viimastel päevadel on toimunud Põhja-Süürias. me peame jätkama tööd põhiliste probleemide kallal ja meil on vaja Äh, mõelda selle peale, et viimasel ajal ida, Vahemere idaosas on äh, saabujate arv suurenenud, seega me peame tähelepanu pöörama Kreeka saartele ja peame hoolitsema sellest Euroopa, et Euroopa Liidu Türgi kokkuleppega oleks võimalik konkreetseid äh, tulemusi ette näidata, isegi kui olukord sealses piirkonnas valmistab meile muret, peame arvestama nende eludega, mis ta on Vahemerel päästetud ja hoolitsema selle eest, et meil oleksid ka korralikud reeglid äh, laevadelt mahaminekuks. meil on olnud siin viimastel aastatel terve rida ajutisi lahendusi, kuid meil on vaja siin parandusi. me oleme nüüd välja töötanud natuke parema, etteennustatavama lahenduse. Malta, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa võtsid vastu kahekümne kolmandal septembril kokkuleppe, aga see ei asenda ühist varjupaigataotluste süsteemi, nii et me peame seda tööd jätkama, aitäh! aitäh, härra Schotter! Te teate, et kell viis tuleb meie ette volinik Julian King, nii et meil on pool tundi aega ning kõigepealt anname sõna koordinaatoritele fraktsioonidest ja siis anname sõna ülejäänud liikmesriikidele ja siis me anname sõna uuesti teile sõna, et te saaksite nendele küsimustele vastu, vastata. saan aru, et Rahvapartei ja proua Tüppu. Uh, kõigepealt koordinaatorite voor, aga kuna Rahvapartei koordinaatorit kohal pole, annan siis sõna teile, edasi saavad koordinaatorid. olete sellega nõus? aitäh, esimees ja aitäh, härra Schotter, teile ettekande eest mis näitasid väga selgelt, kui kompleksne see teema on ja milline, kui raske on ühistrateegia väljatöötamine, aga samal ajal on ka väga tähtis, et meil on sellist ühistrateegiat vaja. Te mainisite ka siin neid geopoliitilisi probleeme, mis ei ole mitte vähenenud. ja just sellepärast äh, need sündmused ka näitavad, et meil on vaja üldist strateegiat. tahaksin välja tuua ühe punkti, nimelt äh, kolme pool, äh, koostöö kolmandate riikidega ja tagasisaatmine ning tagasivõtmine tõesti, meil on kakskümmend kolm liikmesriiki, millega me oleme lepingud sõlminud ja need lepingud on kindlasti head, aga samal ajal tagasivõetavate või tagasipöörduvate inimeste arv on suhteliselt väike. nii et milliseid mõtteid teil on nüüd tulevikuks, milliseid stiimuleid oleks võimalik luua, ka uusi partnerluslepinguid sõlmida kolmandate riikidega selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu ähm,, luu-, äh, sinna juurde luua õiguslikke koridore ja samal ajal teha veel ka majanduslikku koostööd nende kolmandate riikidega, selleks, et sealset olukorda parandada. siis, ehk siis meil on vaja tõesti mõelda ka selle peale, kuidas tagasipöördujaid uuesti ühiskonda äh, integreerida selleks, et ka kohapeal majandust toetada. aitäh, proua Sippel, palun! ja vielen herzlichen Dank, ich will eine suur tänu, tahaksin teha ühe märkuse, härra Schotter, te rääkisite kriisist, aga see kriis, seda kriisi ei kujuta mitte need inimesed, kes siia tulevad ja nende arv, vaid pigem on meil kriis sellepärast, et liikmesriigid ei ole võimelised seadusandlust rakendama. praegune varjupaigasüsteem, mis kehtib juba aastaid, ka seda pole ikka veel äh, rakendatud. meil on probleem sellega, et piisavalt kiiresti ei registreerita saabujaid ja ka varjupaigamenetluste kestus on äh, teatud liikmesriikides äh, hirmutavalt pikk ja peale selle tehakse pagulastel äh, integreerimine väga raskeks, sest nad täpselt ei tea, kas neile pakutakse varjupaika või mitte ja see muidugi raskendab ka meie kodanike olukorda. mul on paar konkreetset küsimust numbrite kohta. me räägime saja viiekümnest tuhandest äh, ebaseadlikust äh, Euroopa Liidu sisenejast meil on siin viissada miljonit inimest äh, Euroopa mandril. meil ei tohiks sellega probleemi olla, et need inimesed vastu võtta, aga meil on ümberasustamisega probleemi. siis te ütlete, et kolmkümmend neli tuhat seitsesada inimest on ümber paigutatud, siis ma küsin, et äh, enamus inimestest, kes siia jõuavad, jäävad ju tegelikult äh, välispiiridele välispiiri omavatesse riikidesse, kõik ülejäänud liikmesriigid on ebasolidaarsed nii et ma tahaksin teada, kas neid numbreid on võimalik suurendada. teiseks, eh, ümberpaigutamine ja ümberasustamine. kas tõesti on tegemist eh, juba läbi viidud ümberpaigutamiste ja asustamistega või ainult lubadustega, me teame, et tihti telekaamerate ees lubatakse, aga pärast ei järgne tegusid ja Liibüast juba ära toodud evakueeritud pagulaste arv. Te ütlesite, et meil on nelikümmend üheksa tuhat tagasipöördujat, aga ma tahaksin teada, kui palju on meil inimesi, kes istuvad Liibüas lõksus? proua Intfeld, palun. aitäh, esimees. nagu ka Birgit Sippel, sooviksin mina äh, rääkida sellest keelekasutusest kui me räägime kriisist ja suutmatusest või soovimatusest, mis kahekümne seitsmes liikmesriigis on, kokkuleppele jõuda, ja kriis on siin isegi äh, ümber nurga öeldud. kakskümmend kaheksa üsna tsiviliseeritud Euroopa Liidu liikmesriigi juhti ei suuda kokkuleppele jõuda omavahel, küll aga väga lihtsasti jõuavad nad kokkuleppele selliste inimestega nagu härra Erdogan või härra Assad. mõned liikmesriigid äh, on ühendust võtnud härra Assadiga, lihunikuga, ja neil on ainult üks eesmärk, saata inimesed tagasi Süüriasse. räpaseid kokkuleppeid on sõlmitud ka liikmesriikide ja Liibüa vahel, see on häbiväärne. rahvapartei kolleeg rääkis varasemalt Äh, partnerlusest, millest äh, teie rääkisite, aga see ei ole partnerlus ja koostöö, need on räpased kokkulepped, seega kasutame õiget, õigeid sõnu, siis me teame, millest me räägime, millised on meie valikud. nüüd konkreetsed küsimused. koostöö Hispaania ja Maroko vahel. tundub, et äh, Äh, ebaseaduslikud saabumised on oluliselt vähenenud, Marokole on antud suur hulk raha, veerand miljardit eurot. komisjon aga ütleb, et äh, kõik on hästi, kõik turvameetmed on äh, kasutusele võetud, aga ma ei tea, mul on kahtlusi. nägime hiljuti Hollandi kodaniku juhtumit, kes oli Maroko päritolu ja naasis puhkuselt. tema pass võeti piiril ära ilma igasuguse selgituseta, ta jäeti lihtsalt tänavale ja tal ei olnud kedagi, kes teda esindaks, ta ei saanud koju tagasi pöörduda ning talle ei öeldud mitte kunagi, miks tema pass ära võeti. kas see on nüüd uus poliitika, kas see on uus rändehaldus? Türgi ja Euroopa Liidu koostööavaldus. Teie aruandes on kirjas, et komisjoni ja Türgi vahelised arutelud äh, liiguvad selles suunas, et äh, me anname rohkem toetust rändehaldusele. minu meelest juba see termin rändehaldus Euroopa Liidu ja Türgi äh, suhete kontekstis on täiesti äh, vale, aga kas te võiksite meile lähemalt rääkida sellest uuest äh, arengust? nüüd Nigeris ümberpaigutamine. liikmesriigid ei ole eriti entusiastlikud vastu võtma ümberpaigutatud migrante, nii nagu kokku lepite, mis tähendab, et see Liibüa mehhanism on ohus ja kas te saaksite meile sellest rääkida? ja nüüd te mainisite äh, seadusliku rände katseprojektidest, aga liikmesriikide hulgas on taaskord äh, väga vähe valmidust selle suhtes. kas te võiksite meile rääkida, kuidas see toimib, kuidas mitte, millised liikmesriigid teevad koostööd, millised mitte ja kuidas neid sundida koostööd tegema? aitäh, järjest rükk, proua Strükk, palun! aitäh, tänaksin ka Rashatarit tema ettekande eest ning äh, ülevaate eest, mis teatises anti kui ma aruannet lugesin, siis väga palju keskendutakse ebaseaduslike rändajate arvule. kokkuvõttes on öeldud, et see on paljudel rändeteedel vähenenud, aga see migrantide arvu vähenemine on tingitud suuremast koostööst kolmandate riikidega. see tekitab mõningaid küsimusi Nende ebaseaduslike migrantide hulgas on varjupaiga taotlejad, kes otsivad kaitset, kes soovivad äh, juurdepääsu varjupaigamenetlusele kui me loeme Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiride aruandeid, näiteks äh, Horvaatia kohta, kelle puhul me hiljuti just otsustasime, et nad äh, täidavad kõik tingimused selleks, et liituda Schengeni alaga, aga kui me mõtleme Hispaaniale, Poolale, Ungarile, Itaaliale, Kreekale, siis väga palju on, väidetakse, et toimub tagasisaatmist. seega küsimus on selles, kuidas me suudame standardeid täita, mida komisjon kavatseb teha, millised meetmeid rakendada selleks, et äh, menetlus, äh, norme äh, varjupaigamenetluses täidetakse. ja nüüd ka transiitriigid. paljud inimesed jäävad lõksu nendesse transiitriikidesse kuidas on äh, alaliste varjupaigasüsteemikate nendes riikides? Äh, te ütlesite, et äh, varjupaiga, et heaks kiidetud taotluste arv on suurenenud, aga milline on meie pikaajaline perspektiiv? kas me tahame, et Türgi ja teised riigid teeksid töö meie eest ära? kuidas on meie eesmärgid seotud äh, sellega, mida me kolmandatelt riikidelt ootame? ja nüüd Kreeka, Bulgaaria ja Küprose algatus. Nad soovivad äh, ühtset solidaarset lähenemist, äh, mis läheb kaugemale kui Malta deklaratsiooni ulatus. Te räägite, et meil on vaja struktuurset lähenemist, see on õige, aga võib kuluda aastaid, enne kui me vastavad õigusaktid saame. mida kavatseb komisjon samal ajal teha, et see solidaarsus tagada? aitäh. aitäh ja palun, proua Tredino. suur aitäh, esimees. aitäh, härra Šotar. me kuulsime praegu loetelu riikidest, kes äh, toimivad hästi ja edusammudest küll aga me teame, et see ei ole õiglane ettekujutus olukorrast. kogu töö ei ole veel lõpule viidud, kaugel sellest. Te ütlete, et me peame kiirendama äh, laiaulatuslikku rändesüsteemi loomist Euroopa Liidus, aga ma ei kujuta ette, millal see peaks toimuma Teie volinik ütles kuulamisel samamoodi nagu volinik Avramopol-, Avramopolis ütles viis aastat tagasi, et eh, tuhanded inimesed sule, surevad endiselt merel, seega mitte midagi ei ole muutunud. me räägime uuest rändepaketist, aga samal ajal on meil olemas Malta kokkulepe. Malta kokkulepe sõlmiti suure surve all ja kuidas on lood Türgiga? me anname Erdoganile äh, hulgaliselt raha Euroopa Liidu ja Türgi rahastamisvahendi kaudu. aga kui maksed on tehtud, siis ma arvan, et me hakkame tasuma seda tegelikku arvet, ehk siis äh, suurem hulk migrante Euroopas. kuidas me selle probleemi lahendame? meil on praegu staatus quo, aga me peaksime rääkima tulevikust Euroopa Liidu ühtne varjupaigasüsteem, mis peaks äh, probleemid lahendama, on endiselt nõukogus ummikseisus. me ei saa kohustada inimesi, kes seda ei soovi, selles mehhanismis osalema. me oleme seda öelnud ka varem ja kordame uuesti. meil on vaja kohalolu Aafrika mandril. me peame välja arendama kriisikolletes äh, meetmed, mis ei ole lihtsalt kinnipidamisasutused. mida me hakkame tegelikult selles valdkonnas tegema, see on minu küsimus. kas meil on konservatiivide ja reformistide esindajad, kes sooviks sõna võtta? jah, proua Genko. aitäh, härra Šotter, selle ettekande eest. mitte mingeid edusamme ei ole tehtud komisjon kavatseb keskenduda olemasolevate õigusaktide heale rakendamisele kuidas aga olemasolev regulatsioon praegu äh, funktsioneerib paremini võrreldes rändekriisi algusajaga? väga lühike, aga konkreetne küsimus minu poolt. ma saan aru, et kuue nimel võtab sõna proua Björk. pean ütlema, et sarnaselt kolleegidega sotsiaaldemokraatide ja Renew fraktsioonist arvan mina, et meil on puudu raamistik, väärikuse raamistik, kui me vaatame seda, kuidas Euroopa Liit tegutseb äh, Genfi konventsiooniga võrreldes, kuidas me päästame elusid merel, kuidas me toetame demokraatiat ja inimõigusi naaberriikides. nagu varem öeldud, kui vastastikune usaldus on loodud äh, räpaste lepingute kaudu Liibüas, Türgis ja mõned äh, vaatavad isegi Assaadi suunas, et äh, kokkuleppeid sõl-, sõlmida, siis äh, see ei ole mingisugune vastastikune usaldus, millele minu arvates me peaksime edaspidi tuginema. ma tahaksin kuulda midagi enamat kui vähenevad saabunute arvud. kui paljusid me tegelikult oma rikkal mandril kaitseme? kuidas me suhestume teiste riikide ja maailmajagudega, kes inimestele äh, kaitset pakuvad? ning millised on meie tulemused inimelude päästmisega merel? millised on meie edusammud äh, selles suunas, et me ei kriminaliseeri neid, kes aitavad abivajajaid? ning kuidas peatada koostöö Liibüa sõjaväega? inimestega, kes äh, on antud inimõiguste kohtusse meil on arvukalt raporteid äh, selle kohta, et Euroopa Liidu rahastust kasutatakse tagasisaatmiseks. minu meelest seda ei saa lugeda saavutuseks, mis tekitab vastastikust usaldust, kui me seda teeme, siis äh, oleme suures jamas. ma tahaksin, et te selgitaksite meile, kuidas see, seda saab lugeda saavutuseks ja kuidas ümber vaadata äh, Euroopa Liidu rändepoliitikat, see, et see vastaks tegelikult ka inimväärikuse standarditele. mõningad meist äh, osalevad ÜRO, ÜRO põgenikefoorumis äh, detsembris ja parlament on võtnud ümberasustamise osas seisukoha, see peaks olema kaitsevahend, see ei tohiks olla tingimuslik ning see on kõik olemas ka Euroopa Parlamendi seisukoha avalduses ümberasustamist kasutatakse aga kauplemisvahendina kolmandate riikidega viisil, mis ei olnud ette nähtud ning äh, see on midagi, mida liikmesriigid ei ole aastakümneid teinud. numbrid ei ole piisavalt suured ja meil ei ole pikaajalist jätkusuutlikku äh, meetodit, meil parlamendis on oma seisukoht ning me tahame, et te oleksite rohkem sellele pühendunud tulevikus. nüüd võtame järgmised liikmed ette, härra Tobe aitäh, esimees ning äh, aitäh ka ettekande eest. ma arvan, et me mõistame enamik siin, et pikaajaliselt on meil vaja äh, jätkusuutlik olukord tekitada. meil on vaja teha edusamme. minu jaoks on väga selge, et me oleme väga kaugel suurtest edusammudest. selle põhjuseks on nii ühtse seisukoha puudumine meil ei ole ühtset selget poliitilist seisukohta parlamendis ja liikmesriikide vahel. minu jaoks on aga väga selge, et üks viis edasi liikuda oleks see, et me eristame selgelt majandusmigrante äh, ja põgenikke. oleks huvitav, kui direktor võiks meile natuke laiemalt rääkida sellest, kuidas teie seda näete, kuidas tagada tõhusam poliitika selle eristuse tegemiseks? aitäh! Thank you, Chair. Ähm, sehr geehrter oh, Herr oh, Mrs. Schotter. Excuse me. Ach so, ich habe Burkhardt verstanden. Sorry. Sorry. Uh, th thank you, Mr. Chair. aitäh, härra esimees. viimastel aastatel oleme üha enam äh, silmitsi seisnud äh, kliimapõgenike probleemiga. inimesed, kes põgenevad kodudest äh, Äh, kliimamuutuste katastroofiliste tagajärgede tõttu ning need arvud suurenevad. Euroopa Liidus ei ole ametlikult äh, kliimapõgenikke äh, tunnustatud viiekümne esimese aasta konventsioonis. minu küsimus on, kas komisjon on teinud midagi selleks, et uurida, kuidas mõjutab poliitikat kliimapaguluse suurenemine, aitäh! aitäh! Mrs Al-Salani. Thank you very much, Mr Chair and thank you, Mr. ja proua Al-Salani. mina olen Nabal Al-Sahlani. ja kui ma räägin rändeprobleemidest, siis minu jaoks on väga keeruline näha rändevoogusid kui kriisi. ka mina ise olin migrant, olin enam kui viisteist aastat migrandi staatuses ja minu jaoks on see isiklik katastroof, see on minu vaatenurk. kas tegu on katastroofi või kriisiga, siis see on seda põgenike endi jaoks. nõustuksin kolleegidega, kes äh, rääkisid probleemist äh, juba enne mind. mul on üks väga konkreetne küsimus. aruandes räägite, et ebaseaduslik äh, piiri ületamine Lääne-Balkanil on tegelikult suurenenud eelmisel nädalal kohtusin Bosnia vabaühendustega, kes olid väga mures selle pärast, kuidas valitsus tegeleb rändeolukorraga ja kuidas migrandid ja põgenikud elavad äh, täiesti elamiskõlbmatutes tingimustes. Euroopa Liit tõepoolest täidab oma rolli, ta annab raha, aga Euroopa Liit ei äh, tee järelkontrolle äh, olukordadele ning vabaühendustel on tihtipeale keelatud äh, aktiivselt äh, sekkuda järeltegevustesse. kuidas me saaksime omalt poolt institutsioonina parandada seda rakendamise järelkontrolli, kui me oleme raha andnud, aitäh! jaa, thank you, Mr Chair, thank you. härra Margalt, aitäh esimehele. Bei der Kroatien-Frage direkt Horvaatia küsimusega seoses jätkan. mulle pakub huvi, sest ma ei, ma ei lugenud seda aruandes, aga kuskilt on, kas, kas on mingeid äh, andmeid äh, selle tagasisaatmise või tagasitõrjumise kohta komisjonilt ning äh, aruandes leheküljel viis öeldakse, et sada tuhat afgaani väidetavalt on tagasi saadetud või, või peab tagasi saatma Türgist. aga härra Erdogan on lubanud Türgist ka Süüriasse kaks miljonit eh, inimest tagasi saata ning eh, tahtsin küsida, kas mis eh, missugune siis olukord on, et kas meie ei saa süürlasi enam tagasi saata Türgisse, sest et sealt saadetakse nad edasi? ning äh, kui me soovime paran-, te rääkisite, et me soovime parandada olukorda Kreeka saartel, aga ma tahtsin küsida, kas me midagi teeme nüüd teistmoodi kui varasematel aastatel. sest kui me võrdleme olukorda eri aastatel, siis tekib niisugune tunne, et et igal aastal tahetakse samu asju, aga midagi ei toimu. ning veel viis sekundit, kui lubate Eh, siseminister Seehofer Saksamaalt tegi ettepaneku kehtestada uus asüü-, varjupaigasüsteem Euroopas ning ta kavatseb aprillis-märtsis selle ettepaneku teha ning minu küsimus on, kas ta teeb selle ettepaneku üksi või siis on ta asja arutanud ka komisjoniga? aitäh ja härra Fest! aitäh, härra Šotar, teie ettekande eest. mul on üks isiklik küsimus Te olete inglane ise, kui ma teie aktsendist õigesti aru sain ja peagi seisab meil ees Brexit. kuidas on, see, kuidas see seostub teie seisukohaga ümberasustamisreeglite osas, arvestades seda, et, et teie riiki, Inglismaad, need reeglid ilmselt tulevikus ei puuduta, et te räägite siin reeglite kehtestamisest tulevikus, aga need teie riiki ennast puudutama tõenäoliselt ei hakka Mrs Daly. proua Daly, palun. aitäh, esimees. kui Euroopa Liidu riigid on mures selle tõttu, mil, kui palju inimesi meile siia tuleb, siis me peaksime lõpetama režiimimuutuste ja sõdade toetamise, mis inimesed üldse põgenikeks alguses muudavad. ainus kriis, mis meil siin on, on humanitaarkriis. on kaks valdkonda, mille kohta ma tahaksin küsida. Te ütlesite, et palju muret valmistab olukord Liibüas minu meelest oli siis aga väga irooniline, te rääkisite Maltast ja imepärast äh, migrantide arvu vähenemisest küll, aga te ei rääkinud äh, Malta ja Liibüa vahelist äh, kokkulepet, mis ilmselt rikub rahvusvahelist mereõigust. inimesi on saadetud tagasi vetesse, kui me teame, et Liibüa ei ole ohutu koht. mida te kavatsete teha Horvaatia olukorraga? meil oli eelmisel neljapäeval väga ebarahuldav kuulamine selle olukorra kohta, mis Horvaatias on ning komisjon oli valmis andma Horvaatiale rohelise tule Schengeni alaga liitumiseks. seda hoolimata sellest, et meil on ümberlükkamatud tõendid selle kohta, et on toimunud tagasisaatmisi ning rikutud rahvusvahelist õigust. Te olete ise tunnistanud, et need on endiselt probleemid, küll aga otsustate anda veelgi enam raha Horvaatia valitsusele. minu küsimus on äh, kaheastmeline. arvestades, et te ise tunnustate seda, siis te kehtestasite haletsusväärse jälgimismeetodi. Teie kolleeg ei suutnud vastata isegi põhilistele küsimustele selle eh, mehhanismi ulatuse kohta või selle kohta, eh, kuidas see toimib. Horvaatia korrakaitseasutused ütlevad, et eh, olukord on korras, aga tegelikult te ei ole ju ise seal kohapeal, kuidas te teate, kas horvaatlased Äh, on üldse tegelikult neid inimõigusi äh, järginud ja kuidas on raha kuulutatud. vabaühendused ütlevad, et äh, inimõigusi ei ole järgitud ja nemad on seal kohapeal olemas. minu järeldused on sellised, te olete nii ebapädevad, et ei tea, mis toimub, aga ma arvan, et see tegelikult nii ei ole, see on teadlik. Te toetate riike, kes saadavad inimesi tagasi ning te tahate piire veelgi enam turvata, isegi kui te teate, et rikutakse rahvusvahelisi inimõigusi. ma tahaksin teada, kas te kavatsete alustada rikkumismenetluse Horvaatia suhtes, et nad on rikkunud rahvusvahelisi seaduseid või kas te kavatsete jätkuvalt anda raha Euroopa riikidele, kes toetavad tagasisaatmist? suur tänu, härra Schotter! mul on oma äh, küsimus. Te rääkisite olukorrast äh, talveperioodil ning rääkisite vastuvõtukeskustes kasvavatest raskustest. aga missugused on need konkreetsed meetmed, mida komisjon võtab selleks, et äh, talvekuudel paremini varustada neid vastuvõtukeskusi? ja vältida humanitaarkatastroofi ning teine küsimus sellega seoses. Bosnias-Hertsegoviinas praegu on juba nähe, et rahast ainult ei jätku. sest meil on seal omavalitsusi, mis eri põhjustel lihtsalt ei ole võimelised täitma neid nõudmisi. et seda, mida siis komisjon teeb selleks, et vältida inimeste surnuks külmumist põldudel ja metsades? arvestades, et olukord on terav. ja et eh, selleks, et vältida humanitaarkriisi, mida me ei soovi. aitäh ja härra Smeke, palun! aitäh, härra esimees ja aitäh ka härra direktorile selle eest, et te tutvustasite meile nii põhjalikult eh, neid piiratud edusamme, mis on piiratud nõukogu vastuseisu tõttu. mul on kaks küsimust, üks puudutab Malta kokkulepet. me teame, et see on väga esialgne, ainult paar liikmesriiki on sellega liitunud ning äh, see puudutab ainult kümneid merel päästetud inimesi, aga ma tahaksin teada, milline on komisjoni ambitsioon selle lepinguga seoses, kui kaugele võib Malta raamistik meid viia, milline on teie äh, Äh, ümberpaigutamise ja maa, maale tulemise eesmärgid. ja teine küsimus puudutab raha, mida Euroopa Liit saadab kolmandatesse riikidesse erinevate koostööprogrammide kaudu. kas teil komisjonina on mingisugune ülevaade või kas te teete süstemaatilist järelevalvet selle kohta, kuidas raha kasutatakse, kas seda kasutatakse nendeks eesmärkideks, mida meie tahame? konkreetselt puudutab see Türgi olukorda. kas Türgi ei kasuta mitte meie raha selleks, et äh, saata põgenikke ohutustsoonist välja? ma loodan, et mitte. ma loodan, et äh, Türgi ei kasuta meie raha selleks, et saata Süüria põgenikke tagasi Süüriasse. proua Kunke. aitäh, härra esimees ja aitäh, härra Schotter. Schengeni koostöö tähendab, et äh, selle keskmes on tugevad standardid seoses inimõiguste järgimisega. see tähendab, et äh, õigusi ei tule järgida mitte ainult sõnades, vaid tegudes. inimesi tuleb, äh, inimestega tuleb ümber käia väärikalt Euroopa Liidu piiridel. kuna Euroopa Komisjon vastutab rände tegevuskava eest, siis ma pean küsima, kas teie meelest olukord Horvaatia piiril, Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina vahelisel piiril, kus on äh, dokumenteeritud äh, inimõiguste rikkumisi migrantide suhtes, on vastuvõetav või kas see ei ole mitte põhjuseks äh, peatada hetkel Horvaatia liitumine Schengeni alaga? ja proua Keller. Euh, aitäh, austatud esimees. minu esimene küsimus ja kõigepealt suur aitäh, suur tänu, härra Šotter, teile teie selgituste ja teie siia tulemise eest. kaks küsimust, esimene äh, on seotud äh, Abir al-Salani ja proua Koone küsimusega ja puudutab isik, inimeste arvu ja neid vooge Bosnias ning äh, neid tingimusi, milles nad elavad, millele on juba viidatud. teine küsimus on seotud teemaga, mida te väga ei puudutanud, mis, milleks on liikmesriikide tegevuse kooskõlastamine varjupaigamenetluses, nende järk-järguline, nende menetluste järk-järguline ühtlustamine, mida te olete tegemas selleks, et, et kujuneks niisugune ühtne praktika ja sidustatud tegevus, sellepärast et on selge, et et isikud liiguvad ju ühest liikmesriigist teise, see on see äh, Dublini raames. ning äh, siin on lisaks juriidilistele küsimustele palju praktilisi küsimusi. aitäh! nüüd meil on juba aeg, kui volinik King peaks olema meiega siin poodiumil, seega kas ma võin paluda, et te teeksite kokkuvõtte ja vastaksite küsimustele järgmise kümme, kümne minuti jooksul? see tähendab, et äh, volinik King peaks kümme minutit ootama, aga me ei tahaks, et see aeg oleks kauem. Teil on sõna. aitäh, härra esimees, mõistva suhtumise eest ja suur aitäh ka küsimuste eest loomulikult ei ole lihtne, kui esitatakse nii erinevate valdkondade küsimusi, aga ma annan oma parima ja ma üritan vastuseta mitte jätta ühtegi küsimust. palju küsimusi esitati kolmandate riikidega koostöö tegemise kohta erinevatest vaatenurkadest, ütleme siis nii. mõned viitasid neile kui räpastele kokkulepetele, teised kui partnerlustele me peame olema väga selged. me peame suhtlema maailmaga, mis on Euroopa Liidust väljaspool. komisjoni meelest on jätkusuutliku kõikehõlmava vastuse leidmine nendele väga keerukatele komplekssetele probleemidele hõlmab partnerluste loomist kolmandate riikidega see ei tähenda, et me toome siin ohvriks põhiõigusi, väärtusi ja standardeid. küll aga see tähendab, et me suhtleme kolmandate riikidega, me kaasame kolmandaid riike ja seda on võimalik teha erinevatel viisidel. me saame neid kaasata tagasisaatmistega. me peame seda tegema selleks, et parandada olukorda tagasisaatmiste osas, mis ei ole praegu rahuldav. küsiti ka selle kohta, kuidas eristada majandusmigrante ja neid, kellel on õigus kaitsele. loomulikult eh, need, kes vajavad kaitset, neid me peame kaitsma, aga majandusmigrandid, kes siin ei peaks olema, me peaksime oma parimate võimete kohaselt leidma viisid nende tagasisaatmiseks ja seda saame teha ainult kolmandate riikidega koos töötades, me peame seetõttu looma partnerlused, tagasisaatmismehhanismid küll aga see tähendab, et me peame tegutsema ka vabatahtlike tagasisaatmistega. meil on olnud arvukalt vabatahtlikke tagasipöördumisi ning me oleme selle saavutanud töötades koos oma rahvusvaheliste partneritega, näiteks äh, Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon, me oleme loonud tagasipöördumispakette, et inimesed, äh, inimestel oleks lihtsam oma päritoluriigis uuesti ennast sisse seada. see on keeruline, aga see on vajalik töö ja me peame seda tegema me peame selles osas vaatlema ka oma arengut, jah, nii majandusarengut, aga ka üleüldist konteksti. ma arvan, et poliitiline suundumus siin on selge. aga on ka palju muid viise, me võime luua hariduspartnerlusi, katseprojektide partnerlusi. katseprojektide kohta oli ka küsimus, need on väga olulised, need on olemas, nad on praegu väikesemahulised aga meil on kavatsus ja raha, mis on selleks äh, määratud, neid äh, projekte suurendada. Need on väga konkreetselt kohandatud, liikmesriigid on äh, selles kaasatud, näiteks Hispaania on seotud Maroko projektiga. aga nagu nimi ütleb, siis need on katseprojektid, seega nad on väga varajases staadiumis. küll aga pakuvad nad meile viisi edasiliikumiseks. see on ka päritoluriikide huvides sest eh, võib-olla on neil kogemusi IT-valdkonnas, eh, see võib olla eh, väärtuslik siis, kui inimesed lähevad seaduslike rändeteede kaudu tagasi, koostöölepingute kaudu tagasi, see on kasulik partnerlus, mis võivad toimida lisaks tagasipöördumiskokkulepetele ja korraldustele. kui ma rääkisin tagasipöördumiste olukorra parandamist, siis veebruaris kaks tuhat kakskümmend äh, jõustub uus äh, viisakoodeks, aga me peame ka selle rakendumist arvesse võtma. nüüd räägite palju sõna kriis kasutamisest. ma viitasin kriisile kui äh, minevikus aset leidnud kriisile, et viidata varasematele saabunute arvule, mitte selleks, et rääkida praegustest äh, saabunute äh, arvust. Need praegused arvud ei tähenda, et me oleme asjaga rahul. Need muutuvad pidevalt. Need muutuvad vastavalt äh, rändeteedele. ja kui me vaatame erinevaid maailma osasid, me vaatame olukorda Liibüas, Süürias, siis me näeme, kui ebastabiilne on see olukord ja me ei saa mitte mingil juhul praeguse olukorraga rahul olla sõna kriis üleüldiselt ei ole põhjendatud äh, praeguste äh, arvudega. küll aga me peame õppima sellest, mis oli kriis mõned aastad tagasi. ja seetõttu on meil vaja luua parem süsteem. mind hämmastas see, kui paljud inimesed leiavad, et äh, olukord on praegu ummikseisus, aga komisjoni eesmärk on vaadata tulevikku käivitada uus liikumine, anda uus hoog sellele seisma jäänud paketile, et me saaksime edasi liikuda. meil pole mitte mingisugust muud alternatiivi, kui üritada edasi liikuda ning see on komisjoni selge kavatsus. mult küsiti ka konkreetselt ümberasustamise kohta ja konkreetsete numbrite kohta. ümberasustamine on väga-väga oluline me mõistame seda ja nagu ma mainisin, siis minu meelest komisjon ja Euroopa Liit üleüldiselt äh, võivad äh, viimaste aastate jooksul saavutatud näha kui positiivset saavutust. teised äh, maailma riigid astuvad samme tagasi ümberasustamise osas, aga Euroopa Liit on edasi liikunud. see seisneb seaduslike rändeteede loomises vastukaaluks ebaseaduslikele rändeteedele, mis äh, on, tulevad kasuks ainult inimsmugeldajate ärimudelile. nüüd need ümberasustatud äh, migrandid, nende arv alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, meil on praegu Euroopa Liidu ümberasustamise kava, kus äh, kakskümmend liikmesriiki on lubanud viiskümmend tuhat migranti ümber asustada. oktoobriks kaks tuhat üheksateist oli seitsekümmend kaheksa protsenti kogu lubatud arvust ehk siis kolmkümmend üheksa tuhat tegelikult ümber asustatud. seega me ei ole jõudnud veel päris selle viiekümne tuhande piirmäärani, aga me teeme kõik, mis võimalik, et anda paar lisakuud, äh, mille selle, mille jooksul saab selle jaoks eraldatud eelarvet kasutada seega ma arvan, et me võime teatud määral rahul olla ümberasustamise tulemustega. meil on aga vaja stabiilsemat süsteemi, äh, mis on tulevikku vaatav. seetõttu on väga oluline luua ümberasustamise raamistik, minu meelest on suurepärane, et parlament on teinud tööd selle nimel, et ettepanek äh, viia sellesse staadiumisse, kus see on peaaegu vastu võetud. ma ei tahaks siin kasutada sõna tingimuslikkus küll aga ma arvan, et me peame ümberasustamise osas mõtlema strateegiliselt. võtame transiidimehhanismi näite. me peame mõtlema sellele, kuhu me liikmesriikide äh, fookuse suunama. meil on äh, suunatud inimesed Nigerisse ja Rwandasse, me peame neid ümberasustamise mehhanismi kohandama selleks, et äh, see vastaks nendele strateegilistele vajadustele, kus meie prioriteedid parasjagu on ja minu arvates see mehhanism annabki meile väga kasuliku ja parema viisi. veel üks küsimus, mida korduvalt esitati, oli mure seoses tagasisaatmistega, eelkõige Horvaatia teemal ma ei hakka laskuma sellesse arutelusse ja kordama Schengeni alaga äh, täielikult liitumise teemat. küll aga peaksin vastama tagasisaatmiste küsimusele. tagasisaatmine ja tagasisaatmiste väited äh, on midagi, millesse komisjon suhtub väga tõsiselt. meil on kehtestatud reeglid äh, varjupaigataotluste konkreetseks hindamiseks. Teie küsimused puudutavad aga Euroopa Liidu agi jõustamist. see on midagi, mille poole me püüdleme. aga katsuge asja meie vaatenurgast vaadata. Te peate olema seal samal ajal, kui tagasisaatmine toimub, selleks et teada ja saada tõendeid selle kohta, et need tõepoolest toimuvad. me oleme uurinud neid süüdistusi, mis on Horvaatiaga seotud. minu meelest äh, DigiHome kolleegid käisid Horvaatias, et asja uurida. mis puudutab aga tõendeid alati ei ole neid lihtne äh, rikkumismenetluse alustamiseks äh, leida, aga me kindlasti suhtume väga tõsiselt kõikidesse nendesse kahtlustesse ja süüdistustesse, sest just niimoodi me jõustamise osas tegutsemegi. me peame koostööd tegema riiklike ametivõimudega. ja ma kinnitan teile, et me kindlasti uurime äh, selliseid teemasid ja väiteid. millest ma ei ole veel rääkinud, Malta leping ja kuidas me edasi liigume. ma tean, et ma pean lõpetama, aga ma tean, et inimesed on minult küsimusi küsinud, seega see on teie otsustada. The commissioner is awaiting, so we should yeah. be polite and yeah. try to refrain to volinik King ootab juba ja me peaksime olema väga viisakad ja üritama jääda oma äh, ajapiiridesse. ma vastan siiski Malta kohta komisjonina me tahaksime näha, et võimalikult paljud liikmesriigid toetaksid seda kokkulepet, mille neli liikmesriiki sõlmisid. see kokkulepe on ilmselgelt väga positiivne selles mõttes, et see toob need neli liikmesriiki, kellel on erinevad perspektiivid kokku. ning see on väga positiivne näide selle kohta, kuidas konkreetselt üles näidata solidaarsust komisjoni töö olulisus, eh, mida suvel tehti selleks, et maabumist hõlbustada ja et need maabumised leiaksid aset kas Itaalias või Maltal, on selleks, et need liikmesriigid teaksid, et nad ei ole üksi ja et teised liikmesriigid saaksid eh, neid toetada. Saksamaa ja Prantsusmaa toetasid, aga ka teised võiksid seda teha. see leping eh, näitab, kui palju selgust on võimalik ennustatavuse osas saavutada. pärast selle deklaratsiooni vastuvõtmist üritas komisjon koos töötada liikmesriikide ja teistega selleks, et välja töötada üksikasjalik menetlusprotseduur, seda ka erinevate tugiasutustega, Frontex ja Varjupaigaamet. seega me saame praktiliselt näidata, et solidaarsus võib olla õiglane ja praktiline liikmesriikide vahel see, seda võib võtta positiivse näitena, millele tugineda, kui me hakkame loodetavasti üsna pea rääkima ühtsest Euroopa varjupaigasüsteemist. suur aitäh, kui ma võin siinkohal lõpetada, vabandan nende ees, kellele ma ei jõudnud vastata. tahaksime olla viisakad lihtsalt meie järgmise külalise härra Kingi ees. please, with no further interlude. ning ilma edasiste vahepauside ja katkestusteta jätkame kohe järgmise päevakorrapunktiga. proua Palav, ka teil tuleb nüüd tasa olla Now. nii, nagu ütlesime on meil taas au võõrustada poodiumil külalisesinejana volinik Kingi. nagu oli arvata, äh, on ta vägagi hea tervise juures ja täiesti elus. nii et meie hüvastijad temaga oli enneaegne mõned kuud tagasi. ja ta räägib meile olulisel teemal, tema teemal, milleks seekord on kahekümnes aruanne, Euroopa Liidu eduaruanne siis julgeoleku valdkonnas. millega seoses komisjon on edasi arendanud julgeoleku tegevuskava ning tegelenud äh, prioriteetsete valdkondadega, mis nõuavad edasisi meetmeid ning seetõttu ongi meil hea meel kuulata volinik Kingilt, missugused on kõige olulisemad aspektid selles kahekümnendas eduaruandes julgeoleku valdkonna tegevusest. me üritame endiselt rakendada sisejulgeoleku strateegiat ning libekomisjon on rõhutanud, et uus komisjon peaks jätkama selles valdkonnas. aga me peame arvestama ka sellega, et järgmine komisjon ei ol-, seal ei ole enam julgeolekuportfelli, mis tähendab, et julgeolekuküsimusi tuleb äh, käsitleda sisevaldkonna osana, et meil, me ei ole, ei ole enam julgeoleku küsimustega üksi tegelevat volinikku. ja meil ongi nüüd võimalus kuulata volinik Kingilt kahekümnenda aruande esitlust, ütleme viieteistkümne minuti vältel. meil on eraldatud aeg kuni kella poole kuueni selleks aruteluks ja pärast seda jätkume, jätkame aruteluga. aga palun, teil on sõna. aitäh! austatud esimees, austatud parlamendiliikmed, head kolleegid, mul on hea meel taas siin olla ning arutada teiega meie ühist tööd Euroopa Liidu julgeoleku, julgeolekuliidu teemal. nagu te märkisid, märkasite ja nagu esimees on juba märkinud, on asjaolud kujunenud selliselt, et et mina jätkan siin endiselt, te peate mind veel mõned nädalad taluma, aga nagu ma kinnitasin, võite olla kindlad ja ma tõesti rõhutan seda, olen nagu see tuhande üheksasaja seitsmekümnendate eh, rokkansambel, kes ütleb, et nad nüüd lähevad, aga siis tulevad ikkagi tagasi. aga igal juhul ma jätkan viimase päevani oma rollis eh, selle valdkonna esindajana. nii et praegu räägime siis kahekümnendast eh, Julgeolekuliidu aruandest, mida ma olen lugenud, millega olen töötanud ning eh, see on päris paks patakas kokku, kõik need kakskümmend, ja see annab praegu meile võimaluse vaadata tagasi sellele, mida me oleme, mida me oleme saavutanud viimase niisuguse perioodi vältel ning eh, heita pilk ka ettepoole tegevustele, mida on vaja rakendada. viimastel aastatel oleme üheskoos eh, näinud, kuidas ohtude iseloom on muutunud ja ohud on ka suurenenud me oleme omalt poolt reageerinud, üritades tõhustada Julgeolekuliitu, oleme siin päris äh, paljudes aspektides edasi liikunud, aga nii mõndagi on vaja veel teha ning sellest räägime. kõigepealt äh, terrorismioht. oleme üritanud äh, piirata terroristide võimalust tegutseda siin, oleme kehtestanud uusi reegleid, millega muudetakse raskemaks terroristidele relvadele, lõhkematerjalile juurdepääs, rahastamisele juurdepääs, oleme tõhustanud andmevahetust, koostalitust meie infosüsteemide vahel, et kasutada kõige paremal viisil ära olemasolevat infot ning, ning piirata ja kõrvaldada lünki süsteemis. võitluses radikaliseerumise vastu oleme üritanud vahetada head tava, oleme tugevdanud koostööd internetiplatvormide omajatega ning teinud ettepaneku uute reeglite vastuvõtmiseks tõhusamaks äh, reageerimiseks terroristlikule sisule siduskeskkonnas. oleme tugevdanud oma vastupanuvõimet rünnete vastu, meil on tegevuskava avaliku ruumi kaitseks ning oleme teinud ettevalmistusi tagamaks tõhus valmisolek ka, ka radioloogilise, keemilise ja kemiste teiste rünnakute vastu. Eurojust ja teised ametkonnad on aidanud liikmesriikidel võidelda küberkuritegevusega, muude kuritegevuse liigidega. üks näide, millest ma hiljuti rääkisin ka käesoleva aasta eh, kevadel, toetas Europol ja Eurojust Ühendkuningriiki ja madalmaad, eh, madalmaade õigusasutusi, nõndanimetatud Wall Street Marketi ehk tumeveebi turu äh, mahavõtmisel, kus oli võimalik vahetada äh, pahavara ja varastatud andmeid ning nii edasi, nii edasi. see näitab, kui suur ja kuidas kasvab see väljakutse kübervaldkonnas, mis meie ees seisab ning äh, seetõttu oleme me pidanud äh, suurendama ka oma reageerimisvõimekusi. meil on nüüd küberturvalisusstrateegia, võimalused, äh, eesmärk on kaitsta meid paremini võimalike rünnakute eest ning kiiremini reageerida, me tugevdame küberheidutusmeetmeid, suurendame tõenäosust, et ründe toimepanijad tabatakse, toetame liikmesriike oma küberkaitse ja küberjulgeoleku strateegiate väljatöötamisel oleme välja töötanud küberjulgeoleku nii-öelda tööriistakasti, nende hulgas Euroopa Liidu liikmesriikidele, siin on ka äh, Äh, küberjulgeoleku sertifitseerimisraamistik, et äh, tõsta standardeid selles valdkonnas läbi kogu Euroopa Liidu. samuti on meie ees suurenenud probleemid äh, seoses desinformatsiooniga poliitilises valdkonnas ka see on mõnes mõttes niisugune küberjulgeoleku probleem, sest sihikule võetakse demokraatlikud prots-, protsessid ja institutsioonid. oleme rakendanud siin vastumeetmeid, eh, kiire ohuteatesüsteem Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide vahel, et reageerida koor-, koordineeritud desinformatsioonikampaaniatele, oleme pannud kokku kogukonna uurijatest, fakti- ja andmekontrollijatest, mm, oleme kaasanud kodanikuühiskonna esindajad oleme saavutanud selle, et suured internetiplatvormid on allkirjastanud käitumiskoodeksi seoses poliitiliste desinformatsioon, desinformatsioonikampaaniatega ning me ootame nüüd oma kohustuste täitmist. kaks nädalat tagasi avaldasime esimese käitumiskoodeksi enesearuande, kus äh, asjaosalised ise räägivad, mis tegevusi nad on rakendanud selleks, et täita endale võetud kohustusi käitumiskoodeksi raames meil on hea meel, et äh, siduskeskkonna platvormid on niisuguse kohustuse võtnud ja on muutunud seega läbipaistvamaks, ent äh, paraku on äh, edasiminek siin eri osaliste lõikes väga erinev. me peame vaatama, kui tõhusad on need eneseregulatsiooni meetmed, mida nad on rakendanud viimastel aastatel ning peame analüüsima sõltumatu seire- või järelevalvemehhanisme, sest me näeme endiselt, et on suuri desinformatsioonikampaaniaid, mis tähendab, et siin on nii mõndagi ära teha kõigis käitumiskoodeksi valdkondades, sellepärast et me ei ole valmis ju möönma, et see on niisugune uus norm. ning ähm, uus äh, järgmine samm selles iga-aastases protsessis, uues protsessis, on jaanuarikuus, jaanuari lõpus pärast täiendavaid konsultatsioone sõltumatute ekspertide, samuti liikmesriikidega Euroopa audiovisuaalmeedia regulatiivasutuste rühmas, kui selle arutelu tulemused ei ole rahuldavad ja teil tuleb võimalus neid arutada, siis peame hakkama mõtlema sellele, mida on veel võimalik ära teha. ning mm, üheks selleks võimaluseks on regulatsiooni kehtestamine. oleme pidanud tugevdama oma digitaalset Äh, kriitil-, kriitilise tähtsusega infrastruktuur, eriti 5G valdkonnas, mida hakatakse rakendama, on väga oluline, on siin kõik nii-öelda lüngad täita. see on oluline nii majandusele kui ühiskonnale, lisaks julgeoleku küsimustele. nii et äh, siin äh, ei, ei jätku ainult sellest, et meil on nii-öelda torud korras, vaid meil pea, peavad olema ka torumehed sertifitseeritud see tähendab äh, need ettevõtjad, kes hakkavad 5G-d ehitama. nii et mitte ainult siis äh, toode ise ja küberjulgeoleku praktika, vaid ka siis tagatud peab olema, et ei saaks äh, tekkida siis selle võrgustiku rajaja mõjutamist mingite kolmandate isikute poolt. Euroopa Küberjulgeoleku Agentuur avaldas hiljuti aruande ko-, koordineeritud meetmetest 5G-ga seoses küberjulgeoleku tagamiseks. järgmine samm on käesoleva aasta lõpus kõigi liikmesriikidega koostööd tehes kirjeldada meetmed, mida tuleks rakendada siis riik, riigisiseselt või siis ühiselt selleks, et et minimeerida need küberriskid. nii et me lähtume siin riskipõhisest lähenemisest, me ei võta sihikule konkreetset tarnijat ega konkreetset regiooni, aga me oleme kogu aeg rõhutanud, et Äh, tulenevalt sellest, mis me praegu, selle töö tulemustest, võib tekkida olukord, kus äh, kus äh, läheb väga raskeks nõuete täitmine teatud pakkujatel või teatud regioonidest pärit isikutel. nii et me oleme liikunud päris palju edasi viimase kolme aasta vältel, aga päris palju on ka teha, sest need ohud ei vähene ega kao kuskile ei terrorismi ega küberjulgeoleku ega desinformatsiooni valdkonnas iseäranis džihadistlik terrorism loomulikult on endiselt päevakorras, aga me näeme, et suureneb ka paremäärmuslik äh, vägivald, näiteks antisemiitlikud rünnakud, äh, nagu hiljuti Ales. ja meil on seetõttu vaja kiireloomuliselt kokku leppida seoses meie ees, ettepanekutega äh, terroristliku sisuga Äh, sõnumite vastu võitlemiseks internetis, sest see ei puuduta ainult äh, džihadistlikku sisu, vaid ka muud äh, sisuliselt terrorismile suunatud sisu. Nende ettepanekute eesmärgiks on tagada õiguslik kindlus ning vältida niisuguse sisu levimist, samas tagades, et sõnavabadust põhjendamatult ei piirata. ning väga hea on, et meil triloogid on alanud parlamendi ja nõukoguga no, nüüd oktoobri alguses, tänan härra Jakivit ja variraportööre nende pühendumuse eest sellele teemale ning loodan, et meil õnnestub kiiresti edasi liikuda. teised äh, õiguslikud ettepanekud, mis on menetluses ja vajavad kiiret kokkulepet. üks puudutab äh, juurdepääsu elektroonilistele tõenditele, väga hea meel, et nüüd on olemas juba raporti eelnõu. teiseks, Euroopa küberjulgeoleku sektori ja äh, liikmesriikide pädevate asutuste võrgustik. Äh, see kõlab väga keeruliselt, aga sisuliselt on selle organisatsiooni eesmärk tagada parem küberjulgeolek läbi Euroopa Liidu. nüüd äh, piiri ja kübervaldkonna haldamise mm, parem infosüsteem, eriti ETIAS, ETIASega seoses on see ettepanek oluline Julgeolekuliidu edendamiseks. lisaks ja tahaksin peatuda sellel sekundiks. džihadistliku terrorismi oht ei ole kadunud kuskile. ka pärast al-Baghdadi surma. me ei saa siin jääda loorberitele puhkama ei ole kadunud kuskile ka oht isikute poolt, kes ise radikaliseeruvad. me peame arvestama sellega, et isikud, kes on ära kandnud mingi vanglakaristuse, vangistuse terrorismi eest, või siis on lihtsalt radikaliseerunud vangistusesse, et need, nende puhul on olemas risk ning lisaks ka Süüriast näiteks tagasi pöörduvad või mujalt tagasi pöörduvad välisvõitlejad. Daeshist äh, endiste liikmete pääsemine vanglast või vangistusest võib ka olla oluline julgeolekurisk, seetõttu on väga oluline, et liikmesriigid kasutaksid täies ulatuses ära äh, välisvõitlejate identifitseerimiseks äh, sisepiiride ületamisel olemasolevaid süsteeme. kavatseme kasutada ka lahinguväljadelt saadavat informatsiooni selleks, et võtta vastutusele, esitada süüdistus välisvõitlejatele, terroristlikele välisvõitlejatele. meil on praegu paremad võimalused, kui meil oli paar aastat tagasi, et tuvastada ja võtta meetmeid isikute vastu, kes võivad üritada tagasi pöörduda Euroopasse selleks, et siin vägivallategusid toime panna meie kaaskodanike vastu. samas peavad liikmesriigid tagama, et rakendatakse täies ulatuses juba vastu võetud meetmed, nagu näiteks hiljuti vastu võetud koostalitlusvõime ning lõhkeainete lähtematerjalide õigusaktid ja äh, relvi puudutavad õigusaktid. selleks ja meie omalt poolt üritame teha kõik, et see rakendamine tagada. oleme päris mitmete küsi-, küsimuste rakendamisega seoses edasi liikunud õiguskaitseasutuste, äh, lennureisijate broneeringu info rakendamine ja nii edasi, aga küberkuritegevusega seotud direktiivid eh, nõuavad veel täiendavat tööd ja aruandes on need asjad üksikasjalikult kirjas. mis puudutab julgeolekualast tööd, siis kuna see ei piirdu ainult Euroopaga, vaid eh, hõlmab ka koostöö tegemist meie partneritega siis toetame aktiivselt rahvusvahelisi organisatsioone ja kolmandaid riike ka nende jõupingutustes selles valdkonnas. üks näide, millele tahtsin juhtida teie tähelepanu, on see, et me anname oma rahalise panuse ÜRO äh, terroristliku, äh, terroristlikel eesmärkidel reisimise programmi, vastase võitlemise programmi rakendamisse ehk me rakend-, aitame rakendama kaks, kolm, üheksa, kuus resolutsiooni kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast ÜRO Julgeolekunõukogult, mis nõuab, et li-, riikidel oleks võimekus töödelda PNR infot. see ÜRO algatus on suunatud suuresti just äh, Lääne-Aafrikale, Togo, Ghana, Sierra Leone ja ka elevandiluurannik Mauritaania, Nigeeria, Niger on avaldanud huvi ning eh, terroristlikel eesmärkidel reisimisega võitlemise vastane programm, võitlemise programm on eh, ka, on nüüd laienenud ka Lähis-Idasse, Karikomi, eh, Vaikse ookeani piirkonda, Aafrika alumistesse regioonidesse ja me kavatseme ÜRO-d toetada sellega seoses ning lõpetuseks Uus-Meremaaga seoses koos äh, Julgeolekuliidu aruandega, millest me täna räägime, võtsime vastu ka soovituse nõukogule anda meile volitus algat-, alustada läbirääkimisi Uus-Meremaaga äh, terrorismi ja tõsise kuritegevusega võitlemise valdkonnas andmete vahetuseks. see rajaneks samadele andmekaitsereeglitele, nagu praegu juba arutatav mandaadi eelnõu mille alusel meile anti mandaat detsembris kaks tuhat seitseteist Aafrika ja mõnede teiste riikidega läbirääkimiste pidamiseks. see annaks meile võimaluse laiendada meie julgeolekualast koostööd Uus-Meremaaga. käisin ise juunikuus Uus-Meremaal ning mulle sai selgeks taaskord, et Uus-Meremaa on partner, kellel on samad väärtused, mis meil, ning kelle ees on üsna sarnased julgeolekualased probleemid ning kellega koostöö tegemine oleks igati mõistlik nii meie kui nende poolt vaadates. juba räägime küberohtudest 5G valdkonnas, merenduse valdkonnas ning täiendav äh, andmevahetuse laiendamine terrorismi ja tõsise kuritegevuse valdkonnas aitaks meil tõhusamalt võidelda laste seksuaalse ärakasutamise terroristliku sisuga internetis äh,, muude küsimuste seas ning äh, täiesti selgeks sai vajadus selle järgi pärast Christchurchi rünnakuid käesoleva aasta märtsis. see näitab, et meie partnerid, kes meiega samuti mõtlevad, võivad olla meist teinekord päris kaugel, aga asi ei ole mitte geograafias, vaid väärtustes ning meie meie partnerlussuhe ühe, Uus-Meremaaga on väga hea näide sellest. tegemist on praegu siis viimase, kuid mitte, kuid kindlasti mitte kõige viimase, selles mõttes, et tulevikus tuleb neid aruandeid veel Julgeolekuliidu aruandega. et see töö jätkub ning aruanded teile jätkuvad samuti selle kohta, mida me oleme teinud ning see, et nüüd ei ole enam Julgeolekuliidu portfelli, kui ma loen neid eh, missioonikirjeldusi volinikele, siis ma näen, et tegelikult need küsimused on nüüd eh, mitme voliniku valdkonnas, kes peavad koostööd tegema ning eh, läbi koostöö just ongi kõige parem võimalus meil neid, neid probleeme lahendada ja nende ohtudega võidelda ja see ei muutu uue komisjoni tegevuse ajal. Usual round of coordinators and then the rest nüüd siis võtame kõigepealt koordinaatorite küsimused ja pärast liikmete küsimused. Before we turn back to our commissioner, I suggest we first have the complete round of questions. kõigepealt eh, võtaksime siis eh, kõigilt küsimused ja siis lõpuks saate teie sõna vastamiseks. alustame proua Metsolaga, Rahvapartei. aitäh, esimees! aitäh, austatud volinik! kõigepealt ähm, tänan teid ning ki-, kinnitan, et äh, meil on väga hea meel teid endiselt siin näha. ning äh, ootame huviga järgnevaid nädalaid, et jätkata meie tööd teiega, nii nagu oleme seda teinud nende aastate vältel, mil te volinik olite, olete olnud ta-, tahaksin tänada teid selle olulise töö eest, mis te olete teinud eh, terrorismi ohuga võitlemisel ning eh, panuse eest, mille te olete andnud andmevahetuse parandamisse. selleks, et meil tõesti oleks andmevahetuse valdkonnas edumaa terroristide ees ja meil oleks võimalik oma kodanikke kaitsta. me teame, et on toime pandud mitmeid rünnakuid aga samas on ka ära hoitud rida rünnakuid ja nendest väga palju ei räägita. ometi me peaksime olema väga uhked selle üle, et on õnnestunud rünnakuid ära hoida. ent nagu te ütlesite, oht on väga, vägagi reaalne ja me peame jätkama avatud dialoogiga oma pädevate asutuste vahel ja peame jätkama tööd ka terroristliku siduskeskkonnas leviva sisu reguleerimisega võimalikult pea. vastab tõele see, et inimesed radikaliseeruvad endiselt siduskeskkonnas, meie vanglates ning välisvõitlejad pöörduvad tagasi oma perede juurde ja see võib samuti kujutada ohtu meie julgeolekule. seetõttu peame küsima endalt, mida me saame veel ära teha siin koostööplaanis liikmesriikide vahel ning äh, informatsiooniga seoses, mis meil niisuguste isikute kohta on. me üritame äh, endiselt vahetada infot täies ulatuses nende isikute suhtes ja mõned riigid ja institutsioonid natukene nõrgestavad siin meie äh, takistavad meie tööd, endiselt levib propagandat siduskeskkonnas, vastab tõele, et meediavaldkonna protsessid on nüüd läbipaistvamad, ent meetmeid rakendatakse sageli liiga vähe ja liiga hilja. me peame neile üleilmsetele probleemidele reageerima vastava ulatusega meetmetega, nii et kas te saaksite meile rääkida sellest, kuidas me peaksime praegu vaatama seda äh, lähenema sellele koostööle, mis meil on julgeoleku valdkonnas kolmandate riikidega ja kas te võiksite öelda, et Euroopa institutsioonidel on oluline roll selles, mis puudutab pädevusi ja arvestades seda, kuidas mõned liikmesriigid üritavad pidurdada neid ettepanekuid, mida tehakse. kuidas meil oleks võimalik paremini tagada turvalisus meie liikmesriikides? mis on meie tööriistakasti äh, sisu selles valdkonnas. ma võib-olla ei saa jääda vastust kuulama, aga ma kindlasti vaatan voogedastuses. Üritaksime pisuda, püsida kahe minuti piires, sellepärast et meil juba esimese punktiga läks aeg üle. ja meil on veel järgmine punkt tulemas, milleks on ühisarutelu, mis puudutab ka e-tõendeid. nii et ärgem liigselt aega ärgem liigselt venitagem ja loomulikult me alati ja igati üritame anda oma parima, et ära kuulata sisuline argument, mis parlamendiliikmel on. kuid palun mõelge sellele, et kui teil on võimalik püsida kahe minuti raames, oleks sellest kasu. proua Sippel, palun. aitäh, esimees, räägin täna saksa keeles mäletan, et pärast valimisi me kohtusime juba volinik Kingiga ja arvasime, et arvatavasti on tegemist viimase arvamuste vahetusega temaga. eks me näe, kas meil on võimalus veel temaga kohtuda, arvestades sellega, mis Ühendkuningriigis praegu toimub. volinik King, teie oma sissejuhatuses väga selgesti ütlesite, et meil on tegemist ikka veel kasvava probleemiga, organiseeritud kuritegevusega ja terrorismiga ning samal ajal ka paremäärmuslik vägivald on muutunud üha laiemalt levinuks. mulle tundub, et paremäärmuslik vägivald võib ja võib-olla isegi on juba suurem probleem paljudes valdkondades kui paljud teised terrorismiliigid. meie liikmesriigid aga pööravad sellele vähem tähelepanu. tahaksin teada, mida teie sellest arvate Te veel kord äh, selgelt äh, tõite välja need äh, eeldused ja positiivsed pooled, mida on digitaliseerimine endaga kaasa toonud, aga et on ka probleeme küberjulgeolekuga ja valeinfo levikuga ja peale selle teenusepakkujatele on ka väga suur surve teha koostööd ma tahaksin teada, kui palju avaldatakse survet riiklikele ametivõimudele teha koostööd. on täiesti selge, et teenusepakkujatega tuleb koostööd teha. aga kui me räägime teadmistest, võimalustest äh,, ametivõimudest, täpselt aru saada, mis toimub, selleks, et kontrollida, siis äh, võib-olla ei ole üldse nendest jõupingutustest kasu ja ma tõesti arvan, et siin liikmesriikide tasemel on veel päris palju vaja ära teha. veel üks punkt, mis kaudselt on seotud teie vastutusvaldkonnaga. kui me räägime sisejulgeolekust, siis liikmesriigid ütlevad kohe, et jaa, see on riiklik julgeolek, see ei puuduta Euroopat kui aga nüüd olen teie aruannetest viimastel aastatel õigesti aru saanud, siis riiklikku ja Euroopa julgeolekut ei ole võimalik üksteisest lahutada. riiklik julgeolek on tihti ka Euroopa pädevuses, sellepärast et väga paljud probleemid on piiriülesed nii et selles mõttes on tõesti väga tähtis, et me ka oma õigussüsteeme samm-sammult harmoniseeriks aga mitte ainult julgeolekuseaduste puhul on meil tõesti väga pikalt läinud aega selleks, et liikmesriigid neid rakendaks, aga sama kehtib ka erinevate tegevuskavade kohta, nii et ma tahaksin teada, mis teie arvates, kuidas teie arvates ka kodanike usaldusväärsus riiklike struktuuride vastu väheneb, kui äh, ei peeta kinni nendest rakenduskavadest. viimastel päevadel oleme kuulnud, et üha rohkem tuleb ka narkootikume Euroopa Liitu, eriti just kokaiini ja et ähm, teid Euroopa Liitu äh, on väga palju, nii et ma tahaksin teada, kas Piirivalveametil on siin üldse mingit võimalus tõhusat kontrolli läbi viia või tegelevad meie ametid praegu hoopis teiste küsimustega? proua Infeld, aitäh esimees, aitäh volinik siia tulemast. tõesti. meil oli Johan Kreif, kes aas-, aastaid mängis viimaseid mänge ja oli väga populaarne kuni lõpuni, nii et teid võib võrrelda temaga. Um, no, a couple of very concrete paar konkreetset küsimust. vahel jääb mulle mulje, et äh, sellised arvamuste vahetused on rutiinsed, mille puhul me lihtsalt korraldame äh, samu avaldusi ikka ja jälle ja me ei tee väga palju edusamme põhimõttelistes küsimustes. ma ikka arvan, et Äh, hoolimata erinevatest sammudest tugevdada julgeolekut äh, nii-öelda repressiivse poole peal, on vaja meil tugevdada ka õiguslikku kaitset kodanikele, kaitseklausleid. siin minu arvates me oleme dramaatiliselt läbi kukkunud ja ma ei tea, kui palju olen seda juba viimastel aastatel öelnud, jah, iga kord tuleb äh, komisjonilt sama vastus, aga mitte miski ei parane. ja mul on jäänud mulje, et nii komisjonis, aga eriti just nõukogus võetakse vastu õigusloomet teades, et see ei ole õiguslikult veekindel, et äh, see mõjutab põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtteid aga mitte midagi ei muutu. broneeringu info kogumine, minu lemmikteema viimased kuusteist aastat juba meil on siin Euroopa Kohtu otsus äh, kokkuleppe kohta Kanadaga ja me teame, et see kehtib täpselt samamoodi ka USA lepingule, aga mitte mingit liikumist ei ole siin toimunud komisjoni poole pealt selleks, et läbirääkimisi uuesti pidada USA-ga. noh, kõik, mis me kuuleme, on see, et me hindame olemasoleva lepingu rakendamist, aga praegune leping, kehtiv leping rikub Euroopa Liidu seadusi, see on illegaalne, nii et komisjon peaks selle tagasi võtma. kui tavakodanik rikub seadusi, siis teda karistatakse. tegemist on nüüd aga Euroopa Liidu õigusrikkumisega, kus on karistus? komisjon lihtsalt jätkab vanamoodi. ja ma ei saa sellest aru oleme küsinud ka küsimusi Austraalia lepingu kohta, Kanada oma kohta. küsisime ka tõendeid eh, broneeringu ja info kogumise vajalikkuse ja proportsionaalsuse kohta. saalis räägitakse mikrofonita. keegi minu selja taga juhib seda koosolekut ilmselgelt kui keegi võtab sõna, siis ülejäänud peaksid äh, laskma kõnelejal rääkida. proua Infeldil on sõna, ütleb esimees. üritan kokku võtta. komisjon on siin lihtsalt äh, juhtumiuuringuid läbi viinud, näidat-, näitamaks, et kõik toimib. järgmisel aastal peate Euroopa Liidu broneeringu infodirektiivi hindamisaruande avaldama. kuidas te tõesti tõestate seda, et see süsteem on vajalik ja proportsionaalne, et te massiliselt kogute broneeringu infot? ma ei ole mingeid tõendeid näinud viimase kuueteist aasta jooksul, ei näe ka praegu nii et tahaksin mingeidki tõendeid. proua Strik, palun järgmisena. aitäh, esimees, aitäh ka volinik Kingile tema ettekande eest. ära iial ütle iial. me juba tänasime teid tehtud töö eest. nii et kordame seda uuesti. Teie vaated äh, selle kohta, kas meil on vaja võidelda terrorismi ja kuritegevuse vastu. jah, olen teiega nõus, me ei tohi olla siin sinisilmsed öö, ähm, ohtude suhtes väljaspoolt, aga ka Euroopa Liidu sees, kuid peame hoolitsema selle eest, et meie sõnumid oleksid kooskõlas meie enda õigusloomega. Te ütlesite, et väga tähtis on kaitsta avalikku ruumi kriminaalkoodeksite tõhusa rakendamise kaudu ja et meil on vaja rohkem läbipaistvust, aga meil on vaja ka arvamuse vabadust kaitsta. ja olen nüüd mõelnud, et kuidas volinik äh, King hindab komisjoni toetusmeetmeid uurivatele ajakirjanikele. kas me saaksime teha rohkem, kas me oleme teinud piisavalt selleks, et toetada uurivat ajakirjandust? sest äh, valeinformatsiooni ajastul on meil uurivaid ajakirjanikke vaja rohkem kui kunagi vaja. küberkaitse, jah, meil on siin riiklikud tegevuskavad, aga siin on tähtis, et isikuandmete kaitse oleks äh, tagatud ja äh, olen nõus sellega, mida ütles proua Intfeld. meil on siin Euroopa Kohtu lahendid ja kohus on mitu korda öelnud, mis on andmete säilitamise piirid. mida komisjon kavatseb teha selleks, et tagada, seda, et iga Euroopa Liidu õigusloomeline ettepanek, aga ka riiklikud seadused on kooskõlas seadmete, äh, kooskõlas andmete säilitamise nõuetega. kas te ikka veel arutate siin, mis on tõlgendus või on mingid reeglid paigas? mulle tundub, et on juba täiesti selge, mis on andmete mass säilitamise piirid mis kavatseb komisjon teha selleks, et tagada üksikisikute juurdepääs äh, kaitsele juhul, kui on tegemist terroristlike rünnakutega? ja viimane küsimus puudutab pühasõdalasi. jah, viimased tõendid näidavad, et oht, näitavad, et oht ei ole kadunud ja ma tahaksin teada öö, äh, kui palju on räägitud välisvõitlejatest ja nende tagasitoomist, ma tean, et komisjon on öelnud, et tegemist on riikliku pädevusega, aga kas komisjon näeb siin ka Euroopa Liidul mingit koordineerivat rolli selleks, et meil oleks tõhus poliitika? ja mis puudutab Julgeolekunõukogu resolutsiooni, millega kohustatakse kõiki ÜRO riike vastutama ja et nad peavad pidama kohut oma kodanike üle, juhul kui nad on rahvusvahelistesse terrorismirünnakusse kaasatud. härra Fest järgmisena. proua Intfeld ületas kõneaega ja sellega ta absoluutselt ei austa rahvasaadikuid ja sama kehtib ka selle kohta, et teie lasite tal seda teha. see on täielik äh, äh, austamatus, mida te siin üles näitasite. volinik King, julgeolek oli Jean-Claude Junckeri ametiaja üks prioriteete ja see on ka teie julgeolekustrateegias nüüd kirjas. aga nüüd, kui me vaatame kahekümnenda septembri Euroopa Parlamendi uudiseid, siis öeldakse, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli kaks rünnakut nelja ohvriga ja praegu sellel aastal oli meil kakskümmend neli rünnakut, kolmteist hukkunut, äh, paar aastat varem oli hukkunuid veelgi rohkem. me teame seda kõike ja me teame, et iga kuul kümme kuni viisteist tuhat illegaalset pagulast tuleb Saksamaale ilma dokumentideta ja ilma, et keegi nende identiteeti kontrolliks. ja kui see kõik toimub, siis tegelikult, kui te ütlete, te võitlete terrorismi vastu, siis see on kõik vägagi illusoorne. ja Bataclani rünnakus äh, osalesid inimesed, kes olid Euroopa Liidu tulnud Saksamaa kaudu. miks te Euroopa Liidu poole pealt ei tee mitte midagi avatud ja kontrollimata piiride vastu, mida esindab äh, Angela Merkel, sest need avatud uksed on äh, avatud uksed terrorismile Euroopas ja need uksed tuleks kinni panna. Teie oma aruandes kirjutate, et äh, väga tähtis on võidelda radikaliseerumise vastu. radikaliseerumine ei kuku lihtsalt ühel päeval taevast alla selleks on vaja imaame, mošeesid, äh, internetti, erinevaid brošüüre ja raamatuid. me teame, et eelkõige on vaja raha ja me teame, kust see raha tuleb. Saksa-Prantsuse telekanal Arte tegi väga hea reportaaži selle kohta. nimelt üks suuremaid rahastajaid on Katar ja selle kõrval teiseks suureks rahastajaks Saudi Araabia. aga selle kohta ei maini teie mitte midagi oma aruandes, räägite mingitest hübriidohtudest ja tugevamatest ja nutikamatest informatsioonisüsteemidest, äh, kiiretest hoiatussüsteemidest, väärinfo vastu ja nii edasi aga sellega ei ole võimalik võidelda radikaliseerimise vastu, nii et ma tahaksin teada, millal te lõpuks võtate ette islami rahastajad ja millal te hakkate täpselt raha liikumist jälgima? ning millal kavatsete te ka lõpuks vastu võtta meetmed selleks, et lõpetada selliste organisatsioonide rahastamine Euroopas? härra Fest, kommenteerin nii palju, et esimees juhib igat arutelu. mitte aga ülejäänud parlamendiliikmed. mul on siin kõnelejate nimekiri kõikidest äh, kõnelejatest, kes soovivad sõna võtta. ja ma tean, kui palju meil on aega. nii et äh, ma nägin, et meil on siin mänguruumi ja võib lasta natukene ületada oma kõneaega, ka teie ületasite oma kõneaega. nii et üritan ühtemoodi kõigile vastu tulla. Teil ei ole ka sõna praegu. nii et arvestage seda tulevikus. vahel see on lihtsalt nii. vahel lihtsalt üritan anda võimalikult paljudele sõnaaega on aga vähe ja teinekord on kõnelejaid vähem ja aega rohkem. ja siis võin lasta kõigil natukene kauem rääkida. ja nagu öeldud, meil on aega kuni poole kuueni ja nüüd proua Kanko. Yes, thank you very much, I hope I still. aitäh ma loodan, et pärast kõiki neid arutelusid on mul ikka kaks minutit. aitäh ettekande eest, koostöö liikmesriikide vahel tõhusa andmevahetuse jaoks on on väga tähtis meede terrorismi ja äärmusluse vastases võitluses ja Euroopa Julgeolekuliidu tagamises ja Euroopa Liidu planeeringu infosüsteemi vastuvõtmist on ECR fraktsioon juba ammu toetanud ja see võeti vastu eelmise parlamendi ametiperioodi ajal ja see on väga tähtis Julgeolekuliidu alustala ja Jan Jambon, Belgia poliitik oli siin juhtivaks poliitikaks ja Belgia on tõesti väga palju edu saavutanud selle süsteemiga, kuid siiski on vaja väga palju veel ära teha selleks, et seda süsteemi kogu Euroopa Liidus tõhusalt rakendataks. nagu te teate, rakendamine on Euroopa Liidus praegu suureks probleemiks. see võib-olla ei ole kõige põnevam küsimus, aga see on tähtis küsimus nii et mida me saame sellest äh, rakendamisest äh, õppida broneeringu infosüsteemi puhul, kui me äh, soovime tulevikus midagi sarnast uuesti sisse viia ja kuidas me saame hoolitseda selle eest, et rakendamine on kõigi jaoks ühesugune prioriteet. Daily. proua Daily, aitäh esimest, mina tahaksin äh, öelda, et te tõesti väga õiglaselt juhite neid arutelusid ja e, siin ühe eelkõneleja kommentaarid ei olnud üldse õigustatud. nüüd volinik King, te tõesti rääkisite siin pühasõdalatest, välisvõitlejatest ja radikaliseerumisest ja nendest tulenevatest ohtudest. tõesti, minu arvates on väga kahju, et teatud liikmesriigid ei mõelnud selle peale, kui nad äh, saatsid Süüriasse džihadiste, andsid neile relvad, kui nad alustasid illegaalset sõda Iraagis Need on nüüd need tagajärjed, see, et äh, äh, kui hakatakse kodus inimesi pommitama, kui saadetakse inimesi oma koduriigist välja, siis sellest tulevadki terroristid ja tegelikult äh, need, selliste praktikate lõpetamine aitab rohkem julgeolekut tagada kui piiride kaitse nii et minu küsimused keskenduvad kahele valdkonnale. kuidas me saame olla äh, kindlad, et komisjon tegeleb julgeolekuga, kui üks volinikukandidaatidest ise ei ole julgeolekureeglitest ja andmekaitsereeglitest kinni pidanud. mõtlen siin Josep Borrelli, kes, nagu me teame, avaldas äh, konfidentsiaalset infot äh, Twitteris autsude kaudu. nõu-, see puudutab siis äh, endise Katalaani ministri vahistamismäärust äh, ja palvet siis Ühendkuningriigilt ta välja anda. ja sellega rikutakse direktiive, millega piiratud äh, äh, infot ja isiklikku infot ei tohi niimoodi avalikustada. kas seda sellepärast, et ohvrid on katalaanid ja nemad ei loe, kas Hispaaniat äh, peetakse seadusest kõrgemal pidanud. see, et volinike komisjon ütleb, et see on Euroopa, äh, et see on Hispaania siseasi, see ei loe. mitte kellelgi ei tohiks olla juurdepääsu sellisele infole ja veel hullem, et keegi kavatseb seda infot avaldada. see on ränk rikkumine, ma tahaksin teada, mida komisjon kavatseb teha selleks, et äh, kaitsta juurdepääsu oma andmepankadele ja Bretensi ettevõte ning Schengeni informatsioonisüsteemi juhtum, kus teie volinik ise ütlesite, et teie ei saa tagada seda, et Ühendkuningriigi, et kas Ühendkuningriigi ettevõtted jagavad infot USA ettevõtetega. Te peate meile andma siin äh, tagatised äh, ja ma arvan, et siin ei tohiks olla ministeeriumid kaasatud äh, seaduserikkumisse. aitäh! nüüd arvan, volinik King, et saate teha lõppsõnad, kuna rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole. aga ah, või siiski on, aga te vastate kõigile korraga. proua Bregmo. aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik King. kui me kohtusime juuli lõpus, siis juba tõstatasime küsimuse laste tagasisaatmisest Süüriasse, Iraaki olukord on nüüd muutunud, te mainisite seda ka ja lisasite, et konflikti keskkonnas laste kasvada laskmine tekitab täiendava julgeolekuprobleemi. missugune on teie hinnang muutustele selles olukorras? eelmisel nädalal Liibe komisjonis toimus meil huvitav arutelu, milles osales härra Vanti Helt, kes on Lokami eh, direktor ja kes tegeleb äh, Belgias julgeolekuküsimustega ning kes osutas vajadusele kiiresti reageerida Euroopa tasandil selle küsimuse koordineerimisele. ning äh, ministrid samas viitavad, et Euroopa Liidus neid meetmeid ei koordineerita. et ei, tekib mulje, et siin on niisugune poliitiline pingpongi mäng ja tahtsingi küsida, kas äh, meie viimasest arv-, arvamuste vahetusest äh, on teil olnud juttu nõukogus ja oma kolleegidega, kolleeg Borrellidega näiteks ja Johnsoniga eh, ning Charles Micheliga, tulevase nõukogu presidendiga, eh, sellel teemal, sest ka tulevane president on hiljuti öelnud, et et Euroopa Liit on siin olnud liiga vaikne. Te rääkisite täna tagasisaatmisest, aga nüüd äh, küsimus laste tagasisaatmisest siis ja täiskasvanute tagasisaatmisest ning äh, kooskõlastamisest. kas me peaksime panema äh, kokku mingi kohtu, mis tegeleb nende küsimustega, äh, sest mõistlik oleks ilmselt ikkagi nende isikute üle kohut mõista, mitte lasta neil edasi tegutseda nendes riikides. härra Nendel uh,. Gracias, presidente <coughs> lugupeetud volinik, tahan muidugi kiita teie pühendumust läbipaistvuse tagamisele ja sellele, et soovite parlamendile anda alati arutelu. olen alates juunikuust selle komisjoni liige, aga on täiesti selge, et olete pühendunud just nendele küsimustele olen raportöör viisa informatsioonisüsteemi kohta ja võin teile kinnitada, et meie oleme töötanud nii kiiresti kui võimalik. järgmisel nädalal on viisteist tunde läbirääk-, viisteist tundi läbirääkimisi peetud sellest ajast, kui siis kahekümne teisel oktoobril esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimus ja raportöörina parlamendi poole pealt võin teile kinnitada, et liigume edasi päris kiiresti. aga tahaksin siiski toonitada et minu arvates ei ole tegemist väga hea lähenemisega kui komisjon teeb ettepanekuid, millega muudetakse komisjoni teisi ettepanekuid, mille üle praegusel hetkel peetakse läbirääkimisi ja mis on just äsja heaks kiidetud, sellest pole kasu. ja see mõjutab negatiivselt läbirääkimisi minu arvates tegemist ei ole hea seadusloomelise menetlusega. see ei teeni demokraatiat. see koda annab endast parima. aga on täiesti ilmselge, et äh, parlament ei ole siin see, kes jääb viimase sõna andjaks, just sellepärast ma palun, et komisjon ei muudaks oma ettepanekuid. kaks kommentaari kahes erinevas küsimuses. töö, mida komisjon on teinud äh, valeinfo ja võlts äh, uudistuste piiramiseks on tõesti olnud hea, aga me peame tegema rohkem. ja on murettekitav näha, et laste seksuaalse ärakasutamise direktiivi ei ole siiamaani suuremas osas liikmesriikides üle võetud, kaasa arvatud minu koduriigis Portugalis. kas te võiksite meile öelda, milline on viimane asjade seis ja kuidas teie seda olukorda hindate? Thank you and Mr Breyer. aitäh, härra Breyer, palun. Thank you, chair Thank you, Commissioner, for your report. aitäh, komisjon, nii esindajale aruandest ei, te ei üllata, et järelevalvemeetmete osas me oleme eriarvamusel. komisjon äh, soovib broneeringu infodirektiivi, mis minu arvates on täiesti vastuolus äh, massandmete kogumisega ja sellega, mida Euroopa Kohus selle kohta ütles. aga tahaksin üksikasjalikumalt rääkida kolmest küsimusest. kõigepealt terrorismi sisu määrus, mille puhul te palusite, et komis-, mille puhul te palusite, et parlament kiiresti jõuaks kokkuleppele. Te võite selle kokkuleppe saada juba homme päev sest kokkuleppele jõudmine on lihtne. küberjulgeolek, 5G võrkude julgeolek. tahan teada, mida teie arvate krüpteerimisest ja selle lõpetamisest, kas 5G võrkude julgeoleku tagamiseks pole see tähtis, sest siin on Hiina ettevõtted kaasas ja info liigub ka kolmandate riikide kaudu nagu USA nii et info edastamise turvalisuse huvides oleks krüpteerimine väga tähtis ja ka luureteenistustel on vaja oma kommunikatsioonikanalid turvalisena hoida. ja veel üks asi, mida te aruandes ei maini, aga ettekandes mitte, nimelt eh, see, kuidas avalikkus tunnetab julgeolekut meediast tuleb välja, et inimesed arvavad, et nende elu on üha rohkem ohus ja et kuritegevust on üha rohkem, aga tegelikult statistikad näitavad, et nii see ei ole. nii et mis te arvate, mida võiks ära teha selleks, et äh, julgeolekuteadlikkust tugevdada? ja näiteks see, et paremäärmuslikud populistid kasutavad seda on ohtlik demokraatiale, kui inimestele tundub, et nende julgeolekut ei tagata, samal ajal kui Euroopa on üks kõige turvalisemaid kohti ma-, maailmas. ja nüüd, volinik King, teil on umbes viisteist minutit selleks, et leida siis vastused nendele küsimustele, mis teile äh, esitati ja siis me saame minna e-tõendite juurde. palun uh,. Thank you uh, and thank you once again to everyone who is engaged. aitäh ja suur aitäh taaskord kõigile, kes on nendes teemad, nende teemadega äh, kaasatud olnud. mul on väga hea meel, äh, et me saame parlamendiga arvamust vahetada sellel teemal, äh, millega me tegeleme. ja kindlasti meil on ka positiivne avalik arvamus. ma nõustun täielikult viimase märkusega, tingimata kõige muuga ei nõustu, aga viimase märkusega nõustun. meil on ühiselt ähm, vaja mõelda, kuidas me nendest äh, teemadest räägime viisil, mis tõstab avalikkuses teadlikkust, aga ei tekita hirmu ja ei ole populistlik ma tahan, et mul oleks lihtne kahelauseline vastus, kuidas seda teha, aga mul ei ole. ma arvan, et me peaksime üritama mitte peituda nende teemade eest, vaid peamegi pidama neid arutelusid, mis äh, loodetavasti aitab meie sõnumit avalikkusele paremini edastada. nüüd need erinevad teemad, mis esile kerkisid. teen kiirelt ja kui ma teie küsimusele ei vasta, siis pöörduge minu poole hiljem ning üritame äh, vastuse leida nüüd äh, džihaaditerrorismi probleem ja selle tase, mis jätkuvalt on. tahtmata häirekellasid lüüa, meil on endiselt oht paljudes Euroopa riikides, näiteks äh, Prantsusmaal äh, vaadati üle terroristliku ohu tasand, sest nad tundsid, et oht on olemas. mõned riigid, sealhulgas Ühendkuningriik, on aga alandanud oma terrorismiohu taset. seega need muutused ei ole ainult ühesuunalised ja see on osa avaliku, avalikust arutelust. ma kardan, et meil on aga radikaliseeruvate äh, isikutega probleeme, mitte ainult džihaadi äärmuslus, vaid ka paremäärmuslus ja muud vägivaldse äärmusluse vormid. seetõttu tulen selle teema juurde veel tagasi, me jätkuvalt räägime sellest, et me peame leidma viisi terroristliku sisuga internetis tegelemiseks. meil on probleem vanglates radikaliseerumisega. ma ei taha, me peame siin leidma viisi, kuidas sellest rääkida. me hindame, et tuhat ükssada inimest on vangis ja olid vangis ning nad läksid välisriiki võitlejateks pärast seda, kui nad vanglas olid. tuhat ükssada inimest äh, vabanevad lähiaastatel vangist. ja meil on umbes kahe kord, kaks korda sama palju inimesi, kes läksid vangi muudel põhjustel, aga nad on vanglas radikaliseerunud. see on meie jaoks tõsine probleem. kuidas me suudame paremini tegeleda nende inimestega, kes vanglast välja tulevad, vaid kes lähevad vangi ja kes puutuvad seal kokku radikaliseerumisega. meil on välisterroristlike võitlejate probleem. härra Fest küsis, miks me ei ole midagi enamat teinud. me oleme pärast Bataclani rünnakut äh, paremini toiminud, meil on süstemaatilised kontrollid välispiiridel me oleme kaasajastanud Schengeni infosüsteemi. liikmesriikidel on teie poolt äh, kokku lepitud kohustus infot edastada ning äh, miljoneid kordi on jagatud selles süsteemis informatsiooni äh, terrorismiga seotud süütegude kohta. me oleme parandanud infovahetust, me oleme parandanud Europoli ja teiste Euroopa Liidu ametite tööd selles osas, kuidas nad tuvastavad inimesi, kes kujutavad endast ohtu ma ei taha öelda, et me peaksime vähem valvsad olema, küll aga ei ole õige öelda, et me pole mitte midagi teinud selleks, et lahendada mõningaid neid julgeolekuprobleeme, mis meil äh, mõned aastad tagasi esile kerkisid. nüüd valeinformatsioon. me teeme väga palju erinevat tööd äh, valeinformatsiooni teemal, mis on siin aruandes välja toodud ja me arutasime seda ka eelmine kord, kui ma teie ees siin käisin küll aga on väljakutse selles, et liikmesriigid teemale keskenduksid. me ei taha, et sellest saaks midagi, mis äh, läheb erasektori ettevõtetele. seetõttu me keskendusimegi nii palju äh, Euroopa Parlamendi valimiste turvavõrkudele, me lõime kiirhoiatuste süsteemi mingisuguseid äh, suuri äh, hoiatusi ei olnud, aga küll tegi see süsteem kogu aeg pidevat tööd, et liikmesriigid oleksid teadlikud, seega me tõepoolest mõtleme nendele teemadele. me tahaksime aga erasektorit rohkem kaasata nende teemadega tegelemisel, aga mitte selleks, et äh, anda see töö erasektorile, et nemad otsustaksid, vaid me tahame suurendada nende kaasatust, et meil oleks sõltumatute kolmandate osapoolte järelevalve. me tahaksime selles osas sõlmida kokkuleppeid ja siis oleks meil liikmesriikides sõltumatu ekspertiis. praegu on see suuresti vabaühenduste ja kodanikuühiskonna ja teadustöötajate kätes. ma nõustun aga nagu proua Sippeliga. kui me edusamme ei suuda teha, kui me ei tee rohkem kiiremaid edusamme selles valdkonnas, siis üks teema, millega ka uus komisjon tegeleb, on see, et meil on vaja sõltumatu järelevalve jaoks äh, muid mehhanisme sotsiaalmeedias ja poliitikaruumis, eelkõige informatsiooni levitamises. kas sellest piisab, arvestades selle väljakutse suurust, et me jätame selle äh, kodanikuühiskonna ja sõltumatute teadustöötajate kätesse või kas on siin ka liikmesriikide ametiasutustel oma roll? ma ei tea sellele vastust, aga see on õigesti esitatud küsimus. nüüd narkootikumid. me ei räägi nendel kohtumistel väga sageli narkootikumidest, aga peaksime, see on väga oluline kriminaalne probleem. Te teate, mida me teeme, seda, et koordine-, selleks, et koordineerida tööd narkootikumide valdkonnas, te teate Europoli rolli ja Europol tegi paar päeva tagasi teadaande äh, ühiste tegevuspäevade kohta, mis sel aastal edukalt läbi viidi ja mis keskendusid just äh, narkootikumidega kauplemise vastu võitlemisele. Need on kaasa toonud rekordilised sünteetiliste narkootikumide konfiskeerimised kahjuks need rekordid äh, tähendavad ka seda, et rohkem äh, kaubeldakse sünteetiliste narkootikumidega, aga üle tuhande kilo kokaiini ning lisaks tehti nelisada üksteist kinnipidamist, äh, mis olid seotud narkootikumide kuritegudega nende ühiste tegevuspäevade raames. seega see tegu on endiselt meie jaoks olulise prioriteediga. nüüd broneeringu info ma tervitan neid jätkuvaid arutelusid, mis meil broneeringu info teemal toimuvad. ma kardan, et ma ei pruugi vastata kõikidele teie küsimustele koheselt piisavalt põhjalikult, aga kindlasti soovitan oma järeltulijal seda dialoogi teiega jätkata, sest et meie ees on veel palju tööd. me peame sõlmima Kanada lepingu, me oleme sellele pühendunud ja me tegeleme kõigega, kes võivad siin raskusi valmistada. meil on vaja täielikku ühist hindamist. ma tean, et teie meelest ei ole ühiste hindamiste protsess täiel määral rahuldav, aga me järgime praegu seda protsessi või menetlust ja neid tähtaegasid, milles me kõik kokku leppisime ja teie jälgite meie tööd selle osas, et kõik need hindamised on tõhusad. me räägime jätkuvalt teiega broneeringu infost see puudutab ka härra Breeri kommentaari äh, massi jälgimise kohta. ma loodan, et te lubate mul äh, rääkida siin enda nimel ja mitte tingimata teiste komisjoni liikmete nimel. mina ei taha, et me tegeleksime massi jälgimisega, ma ei arva, et me ka seda teeme ma ei tule siia teie ette selleks, et kaitsta ühtegi Euroopa Liidu vahendit, äh, millega Euroopa Liidu kodanikke massiliselt jälgitakse. minu meelest seda ei tee ka broneeringu info. võib-olla me suhtume põhimõtteliselt siin asjasse erinevalt. broneeringu infot koguti, me ei loonud vahendid nende andmete kogumiseks. küsimus seisneb selles, kuidas saada nendele andmetele juurdepääs ja kuidas neid andmeid kasutada. ja minu meelest mõningad põhjalikud arvud selle kohta, kuidas äh, seda massilist informatsiooni kasutatakse, on tegelikult julgustavad. ma tean, et siin komisjonis te tingimata sellega ei nõustu. kui me aga nägime, et suur hulk reisijaid, kelle broneeringuinfot koguti, ei satu mingisuguse uurimise osaliks, sellepärast et ei ole ühtegi teavitust või hoiatust nende uurimiseks see tähendab et, et üheksakümmend üheksa koma kuus protsenti äh, nendest inimestest, kelle kohta on reisiinfot, nende infot äh, rohkem edasi ei uurita seega null koma null neli protsenti inimestest äh, satub edasise uurimise alla. ja tihtipeale puudutab see lihtsalt nime. seega see hulk juhtumeid, mis, kus toimub edasine uurimine, on väga-väga väike. Belgias avaldati hiljuti just raport nende tulemuste kohta, mis neil on broneeringuinfo töötlemise äh, kohta olnud äh, Belgia Reisiinfo Ametis äh, käesoleva aasta jaanuari-augusti perioodil kolmsada kakskümmend üks positiivset vastet oli, üheksakümmend neli inimest oli seotud terrorismiga, sada kakskümmend inimsmugeldamisega ning lisaks oli seal ka röövimise ning narkootikumidega kauplemisega seotud juhtumeid. me peame jätkama arutelu selle kohta, millisena teie näete selle süsteemi tõhusust ning kuidas me saame teiega koos töötada selleks, et tõendeid esitleda me saadame raporti teile kohe äh, pärast tänast kohtumist. aga ma nõustun, et see arutelu peab jätkuma. see on üks väljakutsetest, mis meie ees on, me peame kinnitama nii teile kui ka avalikkusele üldisemalt, et ma ei tee lihtsalt asja selle tegemise pärast. me teeme neid asju sellepärast, et me usume. loomulikult äh, see on äh, küsitav, aga me teeme seda, mida, mis me usume, et on seaduslik ja proportsionaalne. sellega seondub ka andmete säilitamise küsimus, mille esitas äh, proua Stikk. ka see arutelu kindlasti jätkub. Te kindlasti teate, ma olen seda varem öelnud, võib-olla te nõustute, võib-olla mitte, aga mina usun, et juurdepääs andmetele ja andmete säilitamine on oluline osa õiguskaitse organite tööst ning see panustab meie kodanike julgeolekusse. aga me peame seda tegema ja tagama, et seda tehtakse viisil, mis järgib täiel määral põhiõigusi. ning see on meie kohustus. ja seda kajastavad ka kohtuotsused. me ootame praegu pooleliolevate kohtuasjade lahendusi ja samal ajal tegutseme aktiivselt ka äh, sellega, et otsime võimalikke edasiliikumise viise, sest kõik ei ole ühel meelel selle osas, kuidas edasi liikuda. seega me otsime neid viise ja me pühendume selle tegemisele täieliku läbipaistvusega koos teiega. nüüd välisterroristlike võitlejate probleem, millest ka räägiti. mida me teeme nende inimeste osas, kes on piirkonnas ja tahavad tulla tagasi, mõned, kes soovivad repatrieerimist. nagu te õigesti ütlesite, siis juriidiline olukord on selline. see on liikmesriikide vastutus ja nad on selle osas väga ettevaatlikud. me oleme üritanud edendada arutelu äh, probleemi ulatuse ja olemuse teemal ja oleme üritanud äh, õhutada suuremat koostööd sellel teemal. meie ei ole äh, sellest otseselt rääkinud Jose Michelliga, me oleme küll rääkinud sellest teiste ülemkogu liikmetega. me arutasime seda G kuusteist kohtumisel ja räägiti nii täiskasvanutest kui ka lastest. me komisjonina oleme soovinud, et rohkem infot avaldataks selle kohta, kui ulatuslik see probleem on. ma olen avalikkusele avaldanud äh, hulga arve nende täiskasvanute arvu kohta, kes meie arvates võivad olla nendes piirkondades, kes võivad olla kinnipidamisasutustes, meie arvates on see kuuesaja ringis kuid on äh, hulk täiskasvanuid, kes on Türgi kinnipidamisasutustes ning türklased ütlesid, et nad äh, kindlasti tegelevad väga kiiresti äh, koostöös nende liikmesriikidega, kes asjasse on segatud. lisaks olen avaldanud lastega seotud arve. ma olen teie mõlemaga nõus. küsimus selle kohta, mida me lastega ette võtame, on kiireloomuline umbes tuhat nelisada last on seal piirkonnas, kellel on üks või mõlemad äh, vanematest Euroopa Liidust pärit. umbes pooled neist on kinnipidamisasutustes, ülejäänud pooled laagrites. ning meie meelest on kindlasti vaja äh, jõuliselt tegutseda laste teemal, kuigi laste tagasitoomine on mitmeski mõttes problemaatiline nagu on näidanud nende liikmesriikide kogemus, kes on lapsi tagasi toonud, äh, eelkõige orbe. laste jätmine sinna piirkonda, lapsed, kes on tihtipeale alla kuueaastased, jät-, nende jätmine sinna piirkonda, nend-, selle kriisi meelevalda on tohutu väljakutse, humanitaarne väljakutse. aga see on ka julgeoleku probleem. seega me jätkuvalt Äh, survestame liikmesriike selle teemaga kiiresti tegelema. laste seksuaalne ärakasutamine ja efektiivne rakendamine. Te juhtisite õigesti tähelepanu asjaolule, et kakskümmend kolm liikmesriiki ei ole õigesti õigusakti üle võtnud. see ei tähenda, et nad mitte midagi ei tee vaid direktoraat peab tegutsema koos liikmesriikidega, et nad rakendaksid seda tõhusalt. ja me kindlasti tõstatame mõningaid küsimusi selle väga olulise valdkonna kohta. nii, proua Teili küsimused. mis puudutasid Schengeni infosüsteemi erinevaid kasutusviise ma tahaksin öelda, et nii selles kui ka paljudes teistes valdkondades me suhtume väga tõsiselt äh, tõhusa rakendamise ja kasutamise küsimusse. Schengeni infosüsteem ütleb väga selgelt, mille jaoks see on mõeldud. see on mõeldud konfidentsiaalseks info jagamiseks õiguskaitseorganite vahel me jätkame koostööd liikmesriikidega, et et äh, nad vastutaksid selle süsteemi tõhusa kasutamise eest. aga taaskord, reeglid on selged. võib-olla te nende reeglitega ei nõustu, aga need on selged. liikmesriigid otsustavad selle üle, äh, millised on pädevad asutused, kellel on lubatud juurdepääs, seega liikmesriikidele tuleks suunata igasugused küsimused ja päringud äh, Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta meie komisjonina jätkame Schengeni hindamisi. me alustame üksikasjalikke dialoogi kõikide liikmesriikidega selle kohta, kuidas nad Schengeni infosüsteemi kasutavad. me koostame jätkuvalt selle kohta raporteid ning teeme need raportid neile konfidentsiaalselt kättesaadavaks. me ei saa neilt, nendest rääkida avalikul koosolekul nagu täna siin aga teeme kindlasti hea meelega sekretäriaadiga koostööd, et korraldada nende raportite teile saatmine. me tegime hea meelega koostööd hulga saadikutega teie hulgast, kes kohtusid äh, selleks, et uurida, äh, kus me oleme Schengeni ja Schengeni infosüsteemi rakendamisega. kui komisjon sooviks ka sellel ametiajal äh, sellise rühma luua, siis jätkame seda tööd hea meelega ning ma usun, et ka uus komisjon jätkab seda tööd. üksikasjalikke küsimusi on võimalik siis seal esitada. küsiti ka eraettevõtete tegevuste kohta. tahaksin lihtsalt märkida, mainimata üksikasju, millest ma täna siin rääkida ei saa, et eeskirjad ei keela kasutada eraettevõtteid, kui asi puudutab IT-teenuseid ja IT-süsteemide hooldust see ei ole sama, mis juurdepääsu andmine infole. ja lõpetuseks härra Preeri ülejäänud küsimused. ma tõesti usun, et me peaksime tegema edusamme terroristliku sisu internetis leviku osas ja ma tervitaksin edusamme sellel teemal. me oleme praegu kolmepoolsete läbirääkimiste faasis ja tegu on läbirääkimiste protsessiga mina ei kavatse nendes läbirääkimistes nõuda, äh, et alles jääks iga komisjoni algse ettepaneku rida ning ma loodan, et teised aktiivsed osalised läbirääkimistes, parlament ja nõukogu, samuti ei nõua, et iga rida nende positsioonist jääks õigusakti ning sellisel juhul suudame edasi liikuda. sest selline ongi ju läbirääkimiste olemus. nüüd krüpteerimine. mina toetan tugevalt krüpteerimist ja olen seda avalikult äh, mitu korda öelnud. ma ei taha, et minu pangakonto ei oleks krüpteeritud. viis G ja muude uute tehnoloogiatega kaasnevad väljakutsed, millest te kindlasti teadlikud olete, seisnevad selles, kuidas me kaitseme loata juurdepääsu eest oma informatsiooni ja samal ajal säilitame korralduse mis on efektiivne lubatud juurdepääsu jaoks näiteks õiguskaitseorganitele kohtuprotsessides. ja see on tõepoolest väljakutse. see on, see väljakutse erineb sõltuvalt sellest, millisest tehnoloogiast me räägime ja krüpteerimine puudutab hulka nendest tehnoloogiatest, aga ma loodan, et me jätkame seda arutelu, me peame jätkama seda arutelu. me peame tagama, et mitte ükski kolmas riik ei saa loata juurdepääsu meie informatsioonile kuid samal ajal me ei tohi kaotada võimalust, et õiguskaitseorganid saavad seaduslikku juurdepääsu kohtumenetluste raames. suur aitäh, suur aitäh, et olete andnud mulle võimaluse siin olla ja loodan, et lõpetasin piisavalt õigel ajal, et saaksite jätkata oma päevakorraga. lõpetasime täpselt õigel ajal, meil on veel üks päevakorrapunkt ette võtta, see puudutab elektroonilisi tõendeid. ka see on seotud julgeoleku ning äh, justiitskoostööga aga sõltumata sellest, milline saab uue komisjoni, von der Leyeni komisjoni struktuur olema, hoolimata sellest, et ei ole portfelli nimega julgeolekuküsimused, on tegu teemadega, mis vajavad põhjalikku uurimist libekomisjoni koosolekutel, need on meile olulised teemad ja sellised väljakutsed, millele te praegu viitasite, et millest üheks on kombineerida meie suutlikkus anda kasulikku informatsiooni kuritegevuse võitlemiseks äh, kohtumenetlustes ja samal ajal järgida põhiõigusi ja kohaldada kaitsemeetmeid kogu selle tehnilise revolutsiooni ajal me peame tehnoloogilist revolutsiooni jätkama ja vastuseid sellele küsimusele äh, oodatakse Euroopa Liidu õigusloojatelt, kelleks oleme meie parlamendina ja teie komisjonina. aitäh, volinik King, et te panustasite sellesse arutelusse oma parimate võimete kohaselt. tõepoolest, nagu rokkbänd võite te alati teha comeback'i, aitäh! Now, no further interruption. We, we... nii mingeid katkestusi täiendavaid ei ole, me jätkame kohe. täname volinik Kingi ning jätkame järgmise punktiga, mis, nagu ma ütlesin, on juba, on e, kriminaalasjades elektrooniliste tõendite esitamise ja säilitamise Euroopa määrus. nii et arvestagem selle kontekstiga. meil on laual ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus Euro Euroopa määruse kohta e-tõendite esitamise ja säilitamise kohta kriminaalasjades ning teine ettepanek direktiivi vastuvõtmiseks ühtlustatud regulatsiooni kohta kriminaalasjades tõendite kogumiseks esindajate määramisest. ning asja mõte on anda meie käsutusse vahendid koguda elektroonilisi tõendeid kohtumenetlustes. ehk siis olukorras, kus on põhjust kahtlustada kuriteo toimepanemist, mis tähendab, et tegemist ei ole niisuguse korrakaitselise meetmega ja seetõttu ongi eh, direktiivis ette nähtud mõisted teenusepakkuja, esindaja ja käsitletakse ka Euroopa Liidus eh, teenust pakkuva, kuid mujal asutatud isiku mõistet. nõukogu on ühise lähenemisviisis eh, kokku leppinud detsembris kaks tuhat kaheksateist, kuid kaheksa ministrit on kirjutanud kirja, milles nad esitavad oma reservatsiooni. Euroopa Parlament on asja pikalt menetlenud, viimase parlamendi töö ajal on arutatud asja sidusrühmade esindajatega, prokurörid, kohtunikud, inimõiguste kohus, andmekaitsjad, teadlased, toimus avalik kuulamine, esitati töödokumente, esitleti neid dokumente detsembrist kaks tuhat kaheksateist aprillini kaks tuhat üheksateist Liive komisjonis tõstatatud on mitmeid õigusliku sisuga küsimusi, muuhulgas küsimusi, mis puudutavad põhiõigusi, kohustusi, andmete kategooriaid, proportsionaalsusprintsiipi, õiguskaitsevahendeid, kolmandate riikide õiguse küsimusi ja nii edasi. kuid nagu te teate, komisjon on taustana teinud ettepaneku muuta artikli kaheksakümmend kaks tõlgendust Euroopa Liidu toimimise lepingus. see on õiguslik alus ja see ei puuduta selgelt kriminaalõigust. ega siis kohtute koostööd või koostööd kohtumenetlustes kriminaalõiguse kontekstis. et kontaktid eh, siis õiguskaitseorgani vahel ühes liikmesriigis eh, ühelt poolt ja teiselt poolt teenusepakkuja vahel, teenusepakkujaga teises liikmesriigis, eh, täitva riigi asutusel ei ole võimalik selles kontekstis reageerida, et nad peavad lihtsalt täitma. mis tähendab, et sii-, siin on nähtud äh, seaduse ekstraterritoriaalset kohaldamist, kus siis antakse ka eraõiguslikele isikutele nii-öelda volitus hinnata põhiõiguste järgimist, mis tekitab probleeme. ja meil tulebki praegu siis punktides viis ja kuus ühisarutelu, mis puudutab esiteks elektrooniliste tõendite määrust e, e-tõendid kriminaalmenetluses ja teiseks direktiiv esindajate nimetamisest. kõigepealt kuulame ära proua Sippeli, kes on meie raportöör ja siis tulevad küsimused, kõigepealt koordinaatorid ja pärast liikmed. proua Sippel. aitäh! jah, ma loodan, et ka variraportööridel on siin midagi öelda selles arutelu voorus. lubage, ma alustan sellest, et pöördun tagasi eelmise nädala Liibe kohtumise juurde, millel arutati rahvusvahelist kokkulepet e-tõendite kohta ning märgiti, kui tihedalt need teemad on seotud. ning äh, mulle valmistas suurt pettumust kuulda siis, et komisjon on läbi rääkimas Ameerika Ühendriikidega no mul on hea meel kuulda, et ei kavatseta lõplikult milleski kokku leppida, enne kui Euroopa e-tõendite määrus paika saab, aga aga praegu ometi läbirääkimised käivad Ameerika Ühendriikidega juba. oma ettepaneku põhjal teeb komisjon, viib komisjon neid läbirääkimisi läbi. ning me teame väga hästi, et ei Liibes ega muus komisjonis komisjoni ähm, räägitud komisjoni, läbiräägitud komisjoni ettepanek ei lõpeta kunagi sellisel kujul, nagu ta alustas nii et eh, mulle tundub, et komisjon üritab praegu mööda minna nii parlamendi kui ka nõukogu pädevusalast ja volitustest ning eh, tegelikult nii olla ei tohiks. olles seda öelnud, märkisite juba, et koos minu variraportööridega, keda ma soovin veel kord tänada hea koostöö eest, kontrollisime me põhjalikult seda ettepanekut, mis eh, komisjoni Äh, enda hinnangul on täiesti uus lähenemine. nii et pärast umbes poolteist aastat komisjoni aruande esitamisest meie libekomisjonina ning mina koos variraportööridega oleme teinud päris palju tööd, oleme esitanud omapoolsed ettepanekud, meil on toimunud rida variraportööride kohtumisi, kahepoolseid kohtumisi, liibekuulamine ning seitsme liibe ning on koostatud seitse liibe töödokumenti ja mina esitlen praegu siin oma raporti eelnõud või raporti ettepanekut. mis siis on minu ettepanek? nagu te näete, raporti ettepanekust teen ettepaneku lükata tagasi direktiivi ettepanek ning viia märki, olulisemad osad sellest määrusesse ning muuta määrust kahesaja kuuekümne seitsme muudatusettepanekuga kokku. miks siis direktiivi ettepanek tuleks tagasi lükata? asi väga lihtne. siin on õiguslikud ja praktilise, õigusliku ja praktilise sidususe küsimused. direktiiv on esitatud tuginedes artiklitele viiskümmend kolm ja kuuskümmend kaks lepingus, mis räägivad diplomite tunnustamisest ja teiste kvalifikatsioonidokumentide tunnustamisest ning äh, õigusega või seadusega paika pandud äh, nõuete tunnustamisest ja haldusaktidega äh, kehtestatud nõuete tunnustamisest. probleem on aga selles, et määrus oleks siduv ainult liikmesriikidele, kes osalevad neljanda peatüki raames vastu võetud õigusaktides ning tekib ebaühtlane olukord, ehk siis määrus seob üksnes äh, osalevat liik-, osalevaid liikmesriike, aga direktiiv on siia siduv kõigile liikmesriikidele. mis tähendab, et Taani ja Ühendkuningriik oleksid kohustatud direktiivi alusel hakkama määrama õiguslikke esindajaid ja samas nad ei osaleks e-tõendite määruses. lisaks direktiiviga üritab komisjon kehtestada õigusliku esindaja instituudi mitte ainult e-tõendite regulatsiooni plaanis, vaid ka seoses muude tulevaste vastastikuse tunnustamise vahenditega. muuhulgas keskne äh, koordineeriva asutuse mehhanism, mis ei ole seotud ei vastastikuse tunnustamise ega muude mehhanismidega. vastastikuse tunnustamise lisaväärtus, lubage mul teile meenutada, oli taastada vahetu kontakt kohtuasutuste vahel, mitte kesksete haldusasutuste vahel. nii et äh, armas komisjon, te olete läinud liiga kaugele ning äh, tõlgendanud valesti teenuste peatükis äh, sätteid, millele te olete viidanud õigusliku alusena. liikmesriigid, kes osalevad määruses, peaksid olema, ainult need liikmesriigid peaksid olema seotud ka esindajate määramise kohustamisega kui kehtestada direktiiv artiklite viiskümmend kolm ja kuuskümmend kaks alusel, siis see ei oleks õiguslikult pädev. seetõttu teengi ettepaneku direktiivi vastavad osad viia üle määrusesse. seda on võimalik teha artikli kaheksakümmend kaks alusel lisameetmena, eh, nagu ma eelnevalt ka kontrollisin kolmandate riikide teenusepakkujad, kes pakuvad teenuseid Euroopa Liidus ja osalevad meetmes, peavad hakkama nimetama õiguslikke esindajaid. niisugune õigusliku esindaja mõiste kolmandatele kol, riikidele, kolmandate riikide teenusepakkujatele ei ole midagi uut, vaid eh, sellest räägitakse näiteks ka üldise andmekaitsemääruse artiklis eh, kuusteist. nii et me püüdleme sama eesmärgi poole nagu komisjon, aga õiguslikult sidusalt ja seega tõhusamalt. mida veel? nüüd tahaksin rääkida teavitamismenetlusest. komisjoni ettepanek võimaldaks äh, väljaandvel asutusel vahetult suunata meede piiriüleselt äh, teenusepakkujale, ilma et kaasataks vastava riigi ametiasutused, kus teenusepakkuja asub, on asutatud. see on täiesti uus tõlgendus komisjoni poolt, see vastastikuse tunnustamise kontekstis kriminaalasjades ning see tekitab küsimusi mitte ainult andmekaitse plaanis, vaid ka inimõiguskohtu esindajate poolt. ning isegi kaheksa liikmesriigi nõukogus kritiseerisid seda teravalt, et teist liikmesriiki ei teavitata. jäi puudu ainult ühest liikmesriigist, et blokeerida nõukogu ühise lähenemisviisi vastuvõtmine miks siis see asi peaks nii oluline olema, see teavitamismenetlus? kujutagem ette nüüd olukorda, kus teenusepakkuja minu liikmesriigis satub, äh, talle pannakse teise liikmesriigi asutuse poolt äh, vahetult kohustuslik kohustus minu kohta mingi, mingeid andmeid koguda ja säilitada ja minu liikmesriiki sellest ei teavitata. mis ei võimalda minu liikmesriigil üritadagi tagada oma territooriumil minu põhiõigusi nii et komisjoni ettepanek ei ole õiguslikult pädev. ka Inimõiguste Kohtu kohtunik, üks kohtunik on maininud, ma tsiteerin, et Euroopa Inimõiguste Kohtu osalisriigid ning äh, pea kõik kakskümmend kaheksa ning kõik kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki peavad tagama õiguste kaitse oma jurisdiktsiooni alas ettepanek, mis on praegu esitatud Euroopa Parlamendile, tekitab üsna ainulaadse olukorra Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika valguses. ning sellega seoses tõ-, tõusetub küsimus, kas see on kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga. edasi ütles sama kohtunik, et võib tekkida õigustatud ootus, täitva riigi õigus kehtib kõigis olukordades ning see mõjutab ka ettepaneku õiguspärasust. komisjon ei ole siin mingit põhjapanevat vastust andnud. aga minu jaoks on see terav probleem. suured erinevused on meie liikmesriikide kriminaalõiguses ja liikmesriikidel peaks olema võimalus keelduda oma territooriumil määruste, teise riigi määruste täitmisest äh, vastavalt artikli üksteist A alustele, mis millest, mis on põhimõte, millest lähtutakse Euroopa uurimismääruses, määruse, määruses, mis muudab uurimisasutuste töö lihtsamaks. mõistlik teavitamine ning õigus keelduda täitva asutuse poolt oleks suur lisaväärtus ka teenusepakkujale, sest ilma niisuguse teavituseta andmekaitse inspektsioonid ei saa andmekaitseametnikud ettevõtjates ei saa olla kindlad, kas nad täidavad vastava liikmesriigi norme või mitte. ja kui vastava liikmes, täitva liikmesriigi asutusi ei teavitata, siis sisuliselt hakkavad eraõiguslikud isikud otsustama selle üle, kas andmekaitsenõuded on täidetud või mitte. seetõttu Euroopa tõendite esitamise ja säilitamise määrus tuleks saata üheaegselt nii teenusepakkujale kui ka täitvale asutusele. kui täitval asutusel teatud ajavahemiku jooksul, kui asutuselt ei laeku vastuväidet, siis on teenusepakkuja kohustatud andmed säilitama ja esitama koheselt äh, määruse teinud asutusele. lisaks võib meil tegemist olla olukordadega, kus äh, isik, keda asi puudutab, ei ole ei kodanik ega ei ela asjaomases liikmesriigis. olgugi, et neid olukordi võib olla vähe või võib tunduda olevat vähe kui määruse tegemise hetkel on selge, et isik ei ole ei täitva riigi kodanik ega ela seal, siis isiku püsiva elukoha riiki tuleks üheaegselt teavitada määrusest. esitamismäärused on veel tugevama riiveastmega kui Äh, säilitamismäärused ning need tuleks kindlasti, nendest tuleks kindlasti teavitada täitva riigi asutusi, eriti kui asi puudutab isikute, äh, isikute privileege või võimalikku immuniteeti. teavituse esitamine ei pikendaks menetlust, kui jäädakse kümnepäevase tähtaja juurde siis oleks tähtaeg sisuliselt sama, mille nõukogu ja komisjon välja pakkusid. ent erakorraliste juhtumite puhuks tuleks ette näha pikem tähtaeg, eriti kui asi puudutab väiksemat teenusepakkujat ja olukorda, kus äh, asutused peavad töötama sageli piiratud ressursside ja töötajate tingimustes, et siis peaksid need tähtajad olema mõistlikud ja rakendatavad erakorralistes olukordadest kuuest kahekümne nelja tunnini tähtaja pikendamine võimaldab jätta terve päeva niisuguste määruste kontrollimiseks või analüüsimiseks ning teenusepakkujatele täpselt samuti. ja see ei pidurdaks liigselt ka kiireloomulist uurimist. mis saab nüüd puudutatud isiku õigustest? mõned minu muudatusettepanekutest puudutavad puudutatud isiku õigusi Nende eesmärk on tagada, et äh, määruse ettepanek on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõigustega ning äh, liikmesriigi või, või riigisisese õigusega ja kohtupraktikaga. mõned näited. väidetava lävendi tõstmine äh, lii-, liiklus- ja sisuandmete osas, äh, säilitamise osas tähtaja pikendamine kolmelt viiele aastale peaks olema põhjendatud, vastasel juhul äh, oleks äh, selle pikema tähtaja nõuded täidetud praktiliselt kõigi süütegude puhul. lisaks kolmekümne kahele süüteole, mida tunnustatakse ka varasemates vastastikuse tunnustamise alastes õigusaktides Euroopa Liidus uurimismääruse või, või vahistamismääruse kontekstis tõsiste kuritegudena. lisaks, lisaks neile me võtame eristuse abonendi liiklus- ja sisuandmete osas, tagamaks sidusust teiste õigusaktidega ning kohtupraktikaga, nii liiklus- kui sisuandmed, eh, neid tuleks käsitleda tundlikumate andmete kategooriatena. ning samuti eh, tuleks muuta erandiks eh, siis mitteteavitamine ja reegliks isiku teavitamine ning teavitada tuleks sellest määrusest eh, mitte ainult eh, asutusi mitte ainult tegevas, vaid ka täitvas riigis. ning andmed, kui nad on hangitud eh, määruse regulatsiooni rikkudes, neid ei peaks saama kasutades, kasutada süüteo eest süüdistuse esitamisel, millega seoses need on kogutud. nüüd, seoses elektroonilise infoga, mõiste automaatne tähendab, et et andmed on kasutatavad kriminaalmenetluses. samas ei pruugi see nii olla. nii et asendades mõiste elektrooniline informatsioon teise mõistega, me ei võta eelnevat seisukohta andmete väärtuse osas menetluse seisukohast ning kohtu otsustada jääb, kas andmed on äh, lubatavad tõendina või mitte. ning viimaseks, konflikt kolmandate riikide õigusega või kollisioon Äh, komisjon pakub välja erikomitee menetluse konflikti puhuks kolmandate riikide õigusega, jättes viimase astme otsustuse äh, väljastavale asutusele ning mõnel juhul koostöös kolmandate riikide asutustega. siin pole aga ette nähtud mingeid tähtaegu. tähendab, et need menetlused võivad kesta lõpmatult. ning äh, lõpuks peab ju olema täitevasutus ikkagi see, kes otsuse teeb, arvestades seda, et tekib äh, õigusnormide kollisioon just täitva riigi territooriumil ning äh, lõplik järeldus. ettepanekut esitades oli komisjoni ametlikult esitatud peamine argument äh, kiirus ja tõhusus. üldise lähenemisviisi vastuvõtmisel mõni kuu hiljem oli enamuse liikmesriikide peamine kaalutlus ja endiselt on, samuti kiirus ja tõhusus. ma mõistan probleeme, mis seisavad õiguskaitseorganite ees praeguses olukorras, ent tõhusus on argumendina kasutatav üksnes siis, kui samal ajal on täidetud põhiõiguste nõuded. muudatusettepanekud, mille ma esitan, tagavad, et me saame õigusakti, mis on õiguslikult pädev, mis äh, reaalselt läheneb probleemidele, mis on õiguskaitseorganite ees ning annab äh, reaalselt toimivad lahenduse, lahendused õiguskaitseorganitele, lähtudes samas ka põhiõiguste tagatusest ja puudutatud isikute õiguste tagamise vajadusest. aitäh veel kord variraportööridele ning ootan huviga küsimusi ja kommentaare where rounds of coordinators are made an obvious koordinaatorilt oli minu aps enne, sellepärast et tegelikult saavad sõna nüüd variraportöörid, kõigepealt härra Mello, EPP. aitäh, räägin portugali keeles. Äh, ja tõlkimine ei ole tõenäoliselt lihtne, arvestades teema keerukust tahaksin kõigepealt tänada raportööri tehtud tööst selle teemaga seoses ja ettepanekuga seoses, millest ta meile rääkis. teema on keeruline ning kaugeltki mitte lihtsate killast ja arvamusi on siin erinevaid. raportööri tööd tuleb aga tunnustada ja seda tööd on tehtud palju. kõigepealt vaatame, mis on komisjoni eesmärk. komisjon näeb vajadust digitaalse koostöömehhanismide järele, mis vastavad praeguse aja vajadustele tõendite kogumisel. arvestades, et palju süütegusid jäävad praegu õiguskaitseorganite nii-öelda õiguskaitseorganite käed jäävad lühikeseks paljude süütegude puhul Äh, tuleks siis äh, tagada niisugune piirideta ala selleks, et äh, korvata need puudused, mis on traditsioonilistel tõendite kogumise menetlustel. meil ei ole mingit niisugust kiiret ja lihtsat lahendust siiani siin ja sellest võidavad ainult kurjategijad. loomulikult tuleb tagada isikute õigused andmekaitse osas iseäranis me ei saa kuidagi, me ei saa öelda, et tegemist on siin ainult majanduskuritegudega, olgugi et sageli on need majanduskuriteod. me räägime siin tegelikult eh, väga erinevatest piiriülestest kuritegudest, kõrgtehnoloogilistest kuritegudest, kus kurjategija on sa-, sageli õiguskaitseorganitest sammu võrra ees. ja kurjategijad ainult võidavad sellest, et meie koostöö ei ole piisav. ja saavad seetõttu oma kuritegude toimepanemist jätkata. meil on vaja tasakaalukat lähenemist, lähenemist, mis tagab, et äh, õigusemõistmine pääseb võidule. kuid et tagatakse isikute õigused. see on täiesti selge. ilma isikute õigustele kaitset tagamata me ei saa tõendid, millest me siin räägime, on väga kiiresti kaduvad piiriülesed ning neid ei saa hankida tavapäraste menetlustega. üksteist aastat tagasi olin raportöör Euroopa uurimismääruse teemaga seoses. Euroopa uurimismäärus on suhteliselt hiljutine vahend, kuid selles ei räägita niisugust liiki tõenditest juba toona oli vastav läbirääkimiste protsess väga keeruline ja seetõttu ei hakatud äh, käsitlema veel ühte teemat nende läbirääkimiste käigus. õiguskaitseorganitel on vaja neid ressursse, millest siin räägitakse, aga siin peavad paigas olema ka kontrollmehhanismid, kohtulikud ja põhiseaduslikud kontrollmehhanismid, liikmesriigid. nii et meil on vaja tasakaalustada neid asju. ma ei ole raportööriga päris kõigis üksikasjades nõus, aga igal juhul me peame tunnustama, et raportöör on teinud ära väga suure töö. ideaaljuhul peaks meil õnnestuma äh, jõuda konsensusele. esiteks, teavitamismenetlus. see on väga oluline etapp aga kui täiesti loobuda kohtulikust kontrollist täitva riigi poolt, mm, mis on seisukoht, millele nõukogu asus kolmekümnendal novembril, kus öeldi, et teavitamismenetlus peaks olema ainult sisuandmete osas, e, siis teenusepakkujad, kes on eraõiguslikud isikud, sisuliselt satuvad olukorda, kus nad peavad hakkama ise õiguslikku kontrolli läbi viima ometi ei ole neil vastavat äh, volitust. Nad ei ole kohtuasutused ning äh, neid ei saa panna tegema otsuseid, mis kuuluvad kohtuvõimu pädevusse. see teavitussüsteem, nii nagu see on välja pakutud, on liiga keeruline, äh, läheb liiga kaugele, selles mõttes, et ta ei taba piisavat tõhusust. samas niisugune, nende süütegude puhul, millest siin räägitakse, on vaja väga kiiret süsteemi, paljud nendest ettepanekutest, mis siin tehakse, mõjutavad selgelt kogu seda paketti ja muudavad selle isegi keerulisemaks kui uurimismääruse regulatsioon. ometi on taotletav eesmärk sisuliselt vastupidine. toon mõned näited. eri andmekategooriate määratlemine. see on raportööri uus mõte. juurdepääsuandmed ja eh, liiklusandmed ja veel üks uus kategooria, graafilised andmed. kuidas see sobitub eri kriminaalõigussüsteemidega? ma kardan, et see muudab ettepaneku kasutamise keerulisemaks. juurdepääsuandmed. Neid kasutatakse siis ainult eh, kasutaja tuvastamiseks. see on kõik Nad ei ole nii tundlik andmekategooria nagu liiklusandmed, mis võimaldavad äh, kokku panna kasutaja profiili. kui panna kokku liiklusandmed ja juurdepääsuandmed, siis tekib uus kategooria. nii paljudel juhtudel uurimisasutustel võiks olla keeruline tuvastada kurjategija isikut, mis on ometi väga oluline esimene samm uurimises. nii et me muudame õiguskaitseorganite töö kohe algusest peale keeruliseks, kui me hakkame loopima neile kaikaid kodarasse isikute tuvastamisel, kes võisid kuriteo toime panna. nüüd uus definitsioon sisuandmete osas raportööri poolt. ehk siis andmed, mille puhul ei ole vaja teavitamist. andmed, mis on kuskil pilves või või siis näiteks äh, e-kirja mustandis, mida ei saadetagi. Need on niisugused potentsiaalsed sidepidamise võimalused, mida kurjategijad võiksid kasutada, aga neid raportööri ettepanek ei hõlma. nüüd, korraldus andmed üle anda, andmed esitada või siis äh, nad säilitada. me peame selle erisuse säilitama sõltuvalt riive intensiivsusest. Nad ei ole sama asi. kui me räägime e-tõendi säilitamisest, siis räägib raportöör täitvast asutusest, mis keeldub rakendamast säilitamismäärust või täitmas säilitamismäärust vabandust, see eristus on väga tehniline, kõneleja vabandab. aga säilitamismääruse mittetunnustamine või mittetäitmine, no siin öeldakse, et säilitamine peaks olema automaatne. mina parema meelega näeksin, et räägitakse sellest, et on võimalus kuuekümne päevast tähtaega vajadusel pikendada või siis ka sellest üldse loobuda nii et see kuuekümnepäevane tähtaeg, millest siin räägitakse, seda peaks piirama. kui meil tehakse esitamismäärus ja täitval asutusel ei ole olnud võimalust kontrollida andmete seotust käimasoleva uurimisega, aga samas on vaja tagada, et andmed kaotsi ei läheks, siis raportöör soovib, et täitval asutusel oleks võimalus keelduda täitmisest, määruse täitmisest. kui see keeldumine rajaneb konkreetsel alusel, konkreetsele alusele. ent see tuleb sidustada Euroopa uurimismääruse regulatsiooniga, artikkel kümme A mille raportöör soovib siia lisada, ei vasta erisustele, mis on silmnähtavad nende tõendite puhul, millest me siin räägime, me räägime mittetäitmise aluste kataloogist. raportöör ütleb, et direktiivi ettepanek tuleks tagasi lükata ning me peaksime rääkima siin õiguslikest esindajatest, see on väga keeruline teema. aga määruses viidatakse õiguslikele esindajatele. see tähendab, et riigid peaksid hakkama tunnustama teenusepakkujate õiguslikke esindajaid liidus neil peaksid olema selged kohustused andmete või kogumiseks, kasutamiseks kriminaalmenetluses. teenusepakkujale oleks lihtsam täita neid määrusi või otsuseid, kui õiguslik esindaja vastutaks nende kättesaamise ja rakendamise eest. ja mitte ei oleks see vastutus pandud teenusepakkuja õlule. nii et me peame seda eh, natuke põhjalikumalt analüüsima ja ma võtan kokku. kahekordse kriminaalkorras karistatavuse nõue, kui me selle ära võtame, siis on seda raske ühitada põhiseadusliku, põhiseaduslike õiguste tasa, tasakaalus olemise nõue, nõudega. kui me tekitame olukorra, kus tõendite esitamise ja säilitamise määrust kasutatakse ainult siis, kui muid vahendeid ei ole, kui ainult siis, kui tegu ei ole karistatava teoga täitvas riigis, siis oleks midagi täiesti uut, see, sellel ei oleks paralleeli teistes vastastikuse tunnustamise alastes õigusaktides, nii et me peame väga hoolikalt mõtlema, mis seisukoha me siin võtame aga ma pean äh, kindlasti rõhutama, et me kavatseme teha konstruktiivset koostööd. meie huvides on teha raportööriga konstruktiivset koostööd selleks, et äh, saada vajalik, mõistlik, tasakaalukas õigusakt, mida meil tõesti on tarvis. nii vasakult kui paremalt poolt vaadates on oluline hea lahenduse leidmine. meie oleme valmis omalt poolt tegema konstruktiivset koostööd, aitäh! aitäh, härra Meelo! väga harva, praktiliselt mitte kunagi ei ole niisugust olukorda meil, kus komisjon tuleb välja õigusakti ettepanekuga, antud juhul kahe ettepanekuga, mis on tihedalt seotud omavahel ja mille puhul siin äh, on tegemist nii paljude tehniliste, poliitiliste, õiguslike küsimustega, mis omavahel veel ristuvad aktide lõikes aga nii meie raportöör proua Sipel kui ka äh, meie esimene kangelane härra Melo on äh, rääkinud üle viieteistkümne minuti sellest teemast. ent äh, ma loodan, et ja ma, ma kinnitan, et teiste variraportööride puhul see nii ei lähe, sellepärast et meie ajakava läheb lõhki ja tõlgid selles arutelus peagi enam ei osale nii et palun, kui te saaksite oma seisukoha esitada lühemalt, siis oleks sellest väga palju kasu. järgmisena härra Körner. Renew variraportöör, aitäh! üritan teha natuke kiiremini. aga nagu te ütlesite, te-, tegemist on väga keerulise ettepanekuga. ning väga lühidalt teha on raske. ning kuna asi on nii keeruline, siis tahaksin loomulikult tänada raportööri Birgitit äh, tehtud töö eest, mis on suurepärane alus, millest lähtuvalt me saame jätkata püüdlusi laia toetusega kompromissi saamiseks parlamendis, mis on vajalik läbirääkimisteks nõukoguga. üldjoontes toetan komisjoni mm, mõttest selles suunas, et meil on vaja kiiremat ja tõhusamat menetlust ent komisjoni poolt valitud lähenemine ei tundu olema kõige parem, see lähenemine, mille kohaselt üks lahendus sobib kõigile. minu hinnangul oleks pragmaatilisem lähenemine parem. et miks meil on vaja reformi, mille komisjon ette paneb? ma näen, et komisjon on soovinud siin uues valdkonnas välja pakkuda lahenduse, mõnes, mõnel juhul läinud võib-olla liiga kaugele, aga milleks meil seda vaja on? mõnes valdkonnas on praegused menetlused liiga aeglased, tagamaks meile õigeaegselt nende andmete saamise, mis meil on vaja tõhusaks võitluseks kuritegevusega. meil on ühtne turg digitaalsetele ettevõtjatele, meil on digitaalne maailm. meil on palju piiriüleseid suhteid, aga endiselt on meil kakskümmend kaheksa erisüsteemi võitluseks kuritegevusega sellel siseturul nii et meil tuleb leida lahendus selle, sellele probleemile, aga see lahendus ei tohiks tekitada tervet rida uusi probleeme ega seada ohtu põhiõigusi. olen päri komisjoniga selles, et äh, õiguskaitseorganite töö ei tohiks muutuda keerulisemaks tulenevalt sellest, et meil on ühisturg ja kurjategijatel ei tohiks olla võimalik ära kasutada meie ühisturgu. seetõttu olukordades, kus kahtlustatav õiguskaitseorgan ja kuriteo toimepanemise koht on ühes riigis, aga üksnes server, kus võib-olla tõendid on, asub muus riigis, siis reeglid, mille alusel õiguskaitseorgan saaks andmetele juurde pääseda, ei tohiks olla keerulisemad kui olukorras, kus kõik need asjad asuvad ühes riigis. ning täpselt sama põhimõte peaks kehtima ka erakorraliste juhtumite puhul. see, millest rääkis härra Meloi nimelt, et äh, oluline on hinnata olukordi ja äh, teada, kes on kahtlustatav isik. et kui meil on vaja tuvastada, kes on see potentsiaalne kurjategija, siis ma usun, et et piiratud arv andmekategooriaid peaks olema lihtsamini juurdepääsetav kui praegu, näiteks juurdepääsuandmed. ent need kolm meedet need kolm asja äh, katavad vajaduse selle reformi järele. Äh, aga lisaks on veel siin äh, küsimused, mis on väga tundlikud põhiõiguste plaanis ja siin tuleb meil jätkata uurimismääruse ja tõendite tagamise määruse kasutamist et andmed säilitatakse, siis me saame kasutada olemasolevaid lahendusi, tagamaks, et meil ei toimu uute vahendite kuritarvitamist liikmesriigi õiguskaitseasutuse poolt liikmesriigi äh, vastu, kelle suhtes on algatatud artikli seitse menetlus, peaks just olema liikmesriigi asutuse teavitamine. me oleme siin rääkinud palju õigusriigi printsiibist ning siin on tõesti väga põhimõttelise tähtsusega õigused mängus ja me peame taga, tagama, et õigusriigi põhimõte rakendub ka nendes riikides, kus meil on niisugused keerulised olukorrad. nii et äh, siin tuleb teha muudatusi, ma loodan, et me jõuame tasakaaluka lahenduseni ja mõned muudatused, mille raportöör on juba teinud, näiteks ütleme, ajaraam või lävendid või andmekategooriad või siis näiteks kasutaja info või siis ka õiguskaitsevahendid, neid ma saan toetada, aga mõned muudatused äh, siin annaksid meile võimaluse leida tasakaalustatud lahendus tõhusaks võitluseks kuritegevusega, siseturu tagamiseks, Euroopa ettevõtjate kaitsmiseks, mm, ebaõiglase halduskoormuse eest, aga lõpuks ja mis on väga oluline ja võib-olla kõige olulisem, kõigi eurooplaste põhiõiguste tagamiseni ning ma loodan, et meil õnnestub jõuda hea lahenduseni, ootan head koostööd variraportööride ja meie raportööriga ning äh, loodan, et äh, lõplik äh, õigusakt saab olema asjalik ja põhiõigusi austav. aitäh, ID äh, fraktsiooni nimel, kolleeg Tadino no,. Excuse me, there comes first greens, I am so sorry. Oh. First is greens, I am so sorry, you are right rohelised enne, teil on õigus, härra Lagodinski, palun. Sure uh, our... suur tänu, olen veendunud, et ID fraktsiooni kolleegidel on pärast piisavalt aega veel. üritan teha lühidalt, sest äh, väga palju punkte on siin juba ära mainitud, aitäh kolleeg Sippelile. tean, et väga suur töö on ära tehtud ja ootame juba läbirääkimisi selleks, et teha oma ettepanekuid. me toetame samamoodi seda vastupanu pilve, pilve üle läbirääkimistes ei ole mitte mingit võimalust, et läbirääkimised algavad juba siis, kui me ei ole Euroopa seisukohta välja töötanud ja see on just see koht, kus kõigepealt tuleb seisukoht välja töötada, ehk siis siin parlamendis ja oleme täiesti nõus sellega, mida siin raportöör ütles toetame ka teie seisukohta eraldi direktiivi kohta, õigusliku esindatuse kohta. me ei näe mitte mingit põhjust, miks see peaks olema eraldi dokumendina. nii et oleme teiega nõus. on terve rida punkte, mis lähevad meie arvates täiesti õiges suunas. toetame seda, et andmete definitsioon peab olema kooskõlas eelnevate dokumentidega ja nagu ka siin kojas juba öeldud, praegused ettepanekud ei ole kooskõlas varasemate dokumentidega ja meie nüüd oma ettepanekuga, raportööri ettepanekuga läheme uuesti õiges suunas. tahame, et Äh, kaasatud isikute õiguste kaitse oleks esikohal, mitte ainult menetluste tõhusus. me toetame teie ettepanekut, et me ei tohiks siin üle koormata teenusepakkujaid õiguslike nõuetega ja siin on vaja leida tasakaal. meil on siin riiklikud ametiasutused, mis peaksid sellega tegelema, aga nagu teie välja pakkusite, äh, tõesti illegaalse tegevuse peaksid teenusepakkujad äh, olema võimelised välja äh, sõeluma või identifitseerima. nüüd ähm, määruste taotluste läbivaatamine Äh, täidesaatvates riikides. jah, ma saan aru, et on vaja tasakaalustada siin äh, bürokraatlik äh, koormus, tõhusus ja isikute õigused. mulle tundub, et see ei ole siin väga hästi õnnestunud. me peame rääkima rohkem sellest, kuidas leida lahendus ka nii-öelda kiiretele külmutamistele või võib-olla tuleks isegi täidesaatva riigi ametivõimudele anda kohustus ja õigus välja töötada seisukoht, mitte neile and-, ainult anda aega kas öelda midagi või vaikida, sest äh, siis võib juhtuda see, et enamus ametiasutustest vaikib ja siis oleme tagasi seal, kuhu soovivad jõuda komisjon ja nõukogu. või me peaksime rääkima mitmepoolsetest lahendustest? nii et tõesti palju küsimusi, mida arutada. saame aru sellest koormusest, mis äh, võib tekkida VKE-dele, idufirmadele, peame mõtlema ka tsiviilühiskonna peale ja ka väiksemate teenusepakkujate peale, mitte suurte peale, mille peakorter on Iirimaal. see ei ole ju siiski Euroopa majanduse põhiline ärimudel. nii et jah, kiiresti, tõhusalt toimetada on tähtis. aga me oleme täiesti selle vastu, et see tuleks põhiõiguste arvelt ja olen täiesti nõus äh, eelkõnelejaga härra Körneriga. see on meie kõige suuremaks mureks, see on meie lähtekoht ja ootame juba läbirääkimisi selleks, et leida tasakaal. siiamaani on liigutud õiges suunas ja olen optimistlik, et äh, kiiresti jõuame ka kokkuleppele, mida saame kõik toetada, aitäh! ja nüüd proua Tardina, ID fraktsioon. aitäh, esimees. hästi lühidalt suur tänu kolleegile tehtud töö eest, tegemist on väga tähtsa küsimusega. tulen nüüd kohe nende küsimuste juurde, mis vajavad veel selgitamist. kõigepealt teavitamine sellest on väga palju räägitud. kõige esialgu komisjon teise riigi ametivõimude teavitamist äh, tõendite väljastamisel ette ei näinud. nüüd on aga tehtud ettepanek teavitada. meie leiame, et äh, riigi jaoks on selline info tähtis selleks, et ei oleks võimalik tõkkeid püstitada. meie leiame, et kümnepäevane tähtaeg, mida kolleeg mainis, on võib-olla liiga pikk. teeksime ettepaneku menetluse tõhustamiseks äh, viis päeva tähtajaks. mis puudutab andmekategooriaid, siis raportöör räägib kolmest kategooriast vastupidiselt neljale, mida on komisjon välja pakkunud. ja nende kategooriate definitsioonist tuleb edasi rääkida selleks, et siin teatud info puhul tõesti äh, probleeme ja vasturääkivusi vältida. näiteks see, kuidas erinevate infot kategooriatesse jagada. on õigused ja kohustused ning info peab, edastatav info peab lähtuma taotlusest. mis puudutab äh, asjast puudutavaid isikuid, siis on siin raportöör selged kriteeriumid välja töötanud põhiõiguste tagamiseks. teavitamine näiteks äh, selleks, et äh, ka täidesaatva riigi ametivõimud põhiõigustest kinni peaksid. väga tähtis on toeta siin ametivõime eh, info edastamisel. samal ajal on aga väga tähtis, et eh, info edastamisest teavitataks justiitsasutusi. tähtaeg, see kolmeaastane miinimumvangistus, millest räägiti, raportöör on välja pakkunud viis, ma arvan, et siin tuleks hinnata erinevaid äh, õigussüsteeme ja siin võiks äh, parlamendi õigusteenistus äh, meile abiks olla selleks, et öelda, millised valdkonnad võiks rakendusalast välja võtta. nüüd, kui tõesti kolmelt aastalt viiele aastale minnakse, siis tuleks vaadata, millised on need kuriteod, millele seda kohaldatakse, see peab olema proportsionaalne ja põhiõigustes kinni pidama. täpselt samamoodi tuleb vaadata, kuidas raportööri välja pakutud muudatused äh, seda menetlust äh, mõjutavad. mis puudutab nüüd direktiivi ettepanekut äh, esindajate kohta, siis Äh, raportöör ütles, et äh, on äh, ebakõla kahe dokumendi vahel ja ta leiab, et direktiivis välja toodu peaks üle võetama, otse üle võetama määrusesse. minu arvates läheb see liiga kaugele, kui direktiiv muudetakse määruseks, sest sellega küll teatud probleemid lahendatakse, aga see lahendus toob endaga kaasa uued probleemid. direktiivid annavad liikmesriikidele suurema vabaduse rakendamise, nii et me tõesti peame vaatama, kas meil on tõesti tingimusi selle meetme kasutamiseks ilma määruseta ja muidugi on väga tähtis, et liikmesriigid nimetaksid õiguslikud esindajad ja samamoodi tuleks ka õiguslikult äh, mõelda äh, Ühendkuningriigi ja Taani seisukoha peale. ma ei näe mitte kedagi kuue fraktsioonist, ütleb esimees, nii et annan uuesti sõna raportöörile. Te kindlasti kuulasite ära kõik kommentaarid ja ka muudatusettepanekud ja läbirääkimisstrateegia kohta ettepanekud, kuid enne kui teie saate sõna, saab sõna ka komisjon, mis kindlasti soovib teha reklaami oma paketile. Yes, thank you, chair, we would like to aitäh, esimees, tahaksime lühidalt sõna saada. me ei taha siin üksikasjadesse täna õhtul laskuda, aga meil on hea meel raporti eelnõu üle me arvame, et on tähtis läbirääkimistega edasi liikuda. ka rahvusvahelise olukorra peale mõeldes tahaksin meenutada, et kui me need kaks meedet välja pakkusime, selle paketi välja pakkusime, soovisime me lahendada seda probleemi, et uurimisasutustel ei olnud enam äh, kiiret juurdepääsu äh, tõenditele või tegelikult üldse mitte, sest andmed lihtsalt kadusid ära. pärast Bataclani terrorism, terrorismirünnakut tõstatus see küsimus ja ka pärast teisi rünnakuid ning äh, seetõttu pöörduti komisjoni ja Euroopa seadusandjate poole selleks, et töötataks välja paremini toimiv süsteem kui praegused meetmed. me ei kavatsegi väita, et äh, tõhusus on ainus, millele tähelepanu pöörata, oleme nõus sellega, mida ütlesid siin raportöör ja variraportöörid, et põhi õiguseid tuleb kaitsta. aga kui meede ei ole tõhus, siis tegelikult äh, selle meetme mõte kaob ära, sest me tahame midagi paremat kui see, mis meil praegusel hetkel on. ja meil on siin kõhklusi nende ettepanekute osas, mida on raporti eelnõus tehtud, sest see teeks selle menetluse väga kompleksseks. peame neid ettepanekuid veel analüüsima, aga tõesti näiteks teavitamissüsteemi puhul kus on kolm liikmesriiki kaasatud, see tähendab seda, et kolm erinevat taotlust tuleb teha, võib-olla isegi neljas veel juurde, kui tegemist on äh, veel olukorraga, kus äh, tekib konflikt kolmanda riigi äh, seadusandlusega. ja seega tegelikult selle meetme lisandväärtusest suurem osa kaob ära. direktiivi kohta veel paar sõna miks komisjon pakkus välja kaks meedet, mitte sellepärast, et me oleks arvanud, et kaks on parem kui üks. see oli õiguslikel põhjustel. me jõudsime järeldusele, et just kolmandate riikide puhul artikkel kaheksakümmend kaks õiguslikku alust ei ole võimalik ei ole võimalik kasutada selleks, et õigusliku alusena selleks, et neid panna seda infot edastama panna neile seda kohustust. artikkel kaheksakümmend kaks, sellest ma ei lähtunud, kui me tegime õigusliku analüüsi õigusliku aluse väljatöötamiseks. nii et tõesti, me arvame, et võib et ei ole probleeme direktiivi ülevõtmisega määrusesse, aga oleme valmis jätkama koostööd raportööri ja varuraportööridega selleks, et seda küsimust üksikasjalikumalt arutada, kui soovite. aitäh! suur tänu komisjoni esindajale ja raportöör, te ei pea kõike üksikasjalikult kommenteerima, mida kuulsite, aga kui soovite kommenteerida variraportööride öeldut, siis ja palun. aga ütlen enne veel ka tähtajad. mul oli nüüd üllatav kuulda komisjonid, et kolmas või neljas riik võivad ka olla kaasatud ja see tegelikult näitab, et tegemist on väga kompleksse küsimusega, mida ei ole võimalik eh, eh nii-öelda sõrmenipsuga lahendada juhtumitel, kus on ainult üks IP aadress, ei ole taga isikut. nii et ei ole võimalik teist riiki kaasata. aga mind üllatab nüüd see, et me töötame välja uut seadusloomelist ettepanekut ja see peab lahendama ära kõikvõimalikud juhtumid. komisjon väga tihti on öelnud ja ka päris paljud raportöörid ka, et tihti eh, kuri tegu toimub äh, taotlust esitavas riigis ja ka kurjategijad on seal. aga mitte alati, mis me teeme teistsugustel juhtumil, kui ei toimu kuritegu selles riigis, kus on ka kurjategijad, siis tuleb meil hoolitseda olukorra eest, kus meil on meede, millega lahendada probleemi. veel üks näide. ei, ma tegelikult ei hakka seda näidet täna siin tooma, Äh, pigem arutan seda variraportööridega. tähtajad. ma arvan, et meil ei ole siin väga palju vaja äh, tähtaegasid äh, pikendada. keegi ütles, et kümme päeva on liiga palju. komisjon ja nõukogu on ka selle välja pakkunud, nii et me siin midagi ei pikenda. aga nüüd see, et meil on direktiiv ja nüüd kõneleja otsib sõna määrus inglise keeles. ma arvan, et direktiivi ja määruse puhul tuleb ka õiguslikult analüüsida, kui me tahame harmoniseerida reegleid ja kui me tahame, et meil oleks meede, mis sobiks kõigile, siis ei saa seda kõike lahendada direktiiviga, mille puhul liikmesriigid ise otsustavad, kuidas rakendada Äh, just sellepärast, kui soovitakse harmoniseerida, on meil vaja ka määrust. nüüd äh, andmete kategooriate, see on väga huvitav küsimus ja ka definitsiooni küsimus ja tõesti, kas on mingi vahe sellel, kas äh, sisu puudutav äh, vaat andmed on juba ära saadetud või on lihtsalt serverile salvestatud. olen valmis jätkama arvamuste vahetusi variraportööridega ja ma loodan, et meil õnnestub koosolekuid korraldada nii, et kõik saavad kohal olla ja siis me saame üksikasjadest rääkida. Nendest, mida siin täna ka mainiti. aga võib-olla ka teisi küsimusi, mida siiamaani pole veel tõstatatud. eks me näe, kui kaugele me sellega jõuame aga siiski üks lisapunkt, ma ei kuulnud mitte midagi komisjonilt selle kohta, kas nad tõesti üksikasjalikult äh, peavad läbirääkimisi USA-ga vastavalt oma lepingu äh, ettepanekule hoolimata sellest, et meie veel ei ole oma seisukohta e-tõendite kohta välja töötanud. on teil mingi vastus sellele, komisjon um,? We are not preempting anything. me ei kiirusta siin praegu sündmustest ette läbirääkimistes USA-ga. ja ka Euroopa Nõukogu on kaasatud ja seal on olukord teistmoos, teistsugune. läbirääkimistele kulub palju aega ja me oleme lubanud, et me ei e, vala midagi kivisse, enne kui sisereeglid on paigas ja sisereeglid on tegelikult see, millega piiratakse ka meie mandaati. nii et me lähtume nendest. nii et me siin ei rutta sündmuste arengust edasi Euroopa Nõukogu läbirääkimiste puhul, aga meie ei saa kiirust ette määrata ja seal on üks aasta vist ette nähtud läbirääkimisteks enne, kui mandaat lõpeb, aga see ei, seda ajastust ei saa meie muuta ja nagu öeldud, on väga tähtis, et me saaksime võimalikult kiiresti sisereeglid paika, selleks et meil oleks ka selge alus selle kohta, mida me saame siis rahvusvahelisel kohustusena enda võtta. sellest nüüd piisab. just arutasime siin äh, raporti eelnõud, äh, mida esitas meile raportöör ja mida kommenteerisid variraportöörid. nii, mis me nüüd teha saame, on see, et paneme paika muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, see on kakskümmend seitse november äh, seitseteist null null pärastlõunal. ja esimese lugemise lõpetamine ja raporti läbivaatamine täiskogul seda pole veel paika pandud. selle on kõik, see on kõik tänaseks, jätkame oma tööd homme hommikul kell üheksa ja meenutan teile, et meil on homme elektrooniline hääletus, nii et palun võtke hääletuskaardid kaasa. head õhtut!